Chers collègues, est-ce que je peux vous demander de prendre place puisque kallid kolleegid, eh, ma palun, et me võtaksime istet, sellepärast et eh, esimestes punktides sõnavõtjad on ka kohale jõudnud ja teen ettepaneku, et võiksime alustada tööga. Eh, punkt neliteist. ja sõna saab siin ülevaate andmiseks sõlmitud kokkulepete kohta sotsiaalpartnerite vahel. härra Armenda Silva, kes on äh, sotsiaalse dialoogi ja tööhõive äh, peadirektoraadis äh, siis üksuse juhiks. ja teeme selle kohta ka materjalid. ja täna on siis eesmärgiks arvamuste vahetuse raames äh, vaadata, mis on saanud kokkuleppest, mis sõlmiti sotsiaalpartnerite vahel. lugupeetud härra direktor, sõna saategi nüüd teie kümneks minutiks. palun. Good morning uh, and thank you. tere hommikust ja suur tänu, proua esinaine et kutsusite komisjoni selgitama asjade tänast seisu, mis puudutab kokkuleppeid sotsiaalpartneritega. nagu te teate, siis Euroopa Liit äh, omab pädevusi ka selles osas, et toetada sotsiaalset dialoogi Euroopa Liidu tasandil ning vastavalt artiklile sada viiskümmend viis aluslepingust kuulub ka Euroopa pädevuse hulka see, et äh, Euroopa sotsiaalpartnerid saavad kokku leppida sotsiaalpoliitika sätetes äh, ning seda vastavalt äh, nõukogu direktiividega. seda menetlust on üheksa korda siiani kasutatud nii tööstusüleselt kui ka sektorite põhiselt. ning me oleme sotsiaalvallas mitmeid direktiive vastu võtnud äh, ja see on ka toetanud äh, vastavalt kokkuleppeid äh, sotsiaalpartneritega, sealhulgas vanemapuhkusdirektiiv, osaajaga ja täisajaga töötamise direktiiv ning tööaja ja tööohutuse direktiivid. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal Euroopa sektoraalne sotsiaalne dialoog on viinud välja kahe kokkuleppeni, millede rakendamine Euroopa Liidu õigusesse on ka sotsiaalpartnerite palveks olnud. üks kokkulepe puudutab tööaega, äh, seda siseveekogude osas ning teine puudutab tervishoiunõudeid äh, juuks äh, hooldussektoris. mõlemad kokkulepped nõuti sotsiaalpartnerite endi poolt. lõpu, Eh, ning eh, merekalanduse ja kalapüügisektoris eh, on samuti sotsiaalpartneritega kokku lepitud tööohutuse standardites vastavalt käibes olevatele õigusaktidele. sotsiaalpartneritelt oodatakse, et nad tööaja suhtes jõuavad ise kokkuleppele. tööaja direktiiv vaadatakse nende poolt üle käesoleva aasta lõpuks ning siin on ka õiguse rakendamise nõue eeldatav. mõlemal juhul alustati äh, läbirääkimisi äh, komisjoni konsultatsioonide äh, algusest. Äh, nende aluslepingu sätete rakendamist on täpsustatud komi-, komisjoni teatistes, viimane pärineb neist kahe tuhande kahe, teisest aastast menetlus, nii nagu meie seda näeme, ei võimalda nõukogul muuta sotsiaalpartnerite lepinguid nõukogu saab ainult kas olla nõus või mitte olla nõus muuta kokkuleppe sätted õiguslikult sid siduvaks, kui komisjon seda ette paneb. parlamenti teavitatakse sellest menetlusest, aga parlamendil ei ole selles otsest rolli mängida see menetlus jätab alles komisjoni algatusõiguse, mille kohustuseks ei ole õiguslikku ettepanekut nõukogule teha. aga nii nagu sõnaselgelt teatises, milles ma, mida ma nimetasin, on välja toodud, komisjon peab hindama sotsiaalpartneritega kokkuleppeid ja kui ta ei äh, pane ette rakendamist läbi Euroopa Liidu õigusaktide, mida tegelikult pole veel kunagi praktikas juhtunud, peaks ta otsusest teatama ja põhjustest teatama ka sotsiaalpartnerit. komisjoni hinnang peaks äh, keskenduma äh, lepingu õigus kindlusele ja vastavusele Euroopa Liidu akiiga ning äh, ka mõjule, mis see põhjustab äh, VKE-dele. Äh, kokkulepete puhul, mis ei ole komisjoni konsultatsiooniprotsessist sündinud, mis näiteks on juuksehoolduse ja siseveekogude sektori puhul nii, siis peab komisjon paluma Euroopa tasandi tegevust nagu teate, siis äh, nende kokkulepete äh, osas, äh, mis puudutab juuksehooldussektori töötingimusi, see on saavutanud kriitikat, eriti terav on see olnud mõnede liikmesriikide poolt. see kokkulepe rajaneb pikaajalisele eh, sektoraalsete sotsiaalpartnerite eraldiseisvale tööle ning teadusfakte on kogutud terviseriskide kohta eh, juuksehooldussektorit, eriti allergeenid ja kemikaalid, eh, mis tavaliselt tabavad neid inimesi, kes selles sektoris on töötanud just pensionieelsel ajal kriitika, mille meie oleme saanud ei ole seotud, ei vaidlusta tõsist terviseriski selles sektoris, aga seda, et see rikub tööohutuse äh, õiguse sätteid. mõned liikmesriigid on öelnud, et teatud sätted selles lepingus on liiga detailsed ning ei vasta lähimus- ja proportsionaalsuspõhimõtetele komisjoni talitused, eriti tööhõive peadirektoraat, on pühendunud sellele, et uurida neid lepinguid põhjalikult ning ka neid, mis on veel meie poole teel tänaste reeglite kohaselt, mis tähendab seda, et me analüüsime õiguslikku vastavust mõju VKE-dele ning samuti äh, lisandväärtuse võimaluste analüüsi. nii et igal juhul keset mängu me mängureegleid ei muuda vajalik on ka uurida mõju kokkulepitud lahendustele, mis äh, võtavad arvesse eelnevaid uuringuid, kulusid ja tulusid, sellega tegeletakse. Nende uuringute tulemused ja mõjuhinnangud äh, avaldatakse ka avalikkusele tutvumiseks. Äh, otsus, mis volinike kogu poolt tehakse, kas see leping edastada nõukogule või mitte, tehakse ilmselt kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta keskpaiku, loodame me see on äh, eelseisev tegevus, mida meie ette näeme, selleks, et tänase olukorraga äh, kohaneda. Äh, pikaajalisemaks tulevikuvisiooniks tunnustame me, et vajalik tõesti on detailselt vaadata artikli sada viiskümmend viis aluslepingust rakendamispõhimõtteid, seda valguses nende põhimõtete ja praktikatega, mis puudutab nutika õigusandluse mm, programmi loomulikult äh, austab komisjon sotsiaalpartnerite autonoomiat, aga samas hoiab ka oma algatust ning äh, meie ülesanne on äh, kindlaks teha, et õigusaktid ja lepingud on sobivad ja igal juhul konteksti mm, paigutuvad Need tõendid, mida me oleme aastate jooksul mitmete sotsiaalpartnerite lepingute rakendamisega teinud, tutvustatakse ka õigusaktidesse praegu mõtleme selle peale, kuidas kaasajastada ning võtta arvesse muudatusi sotsiaalpartnerlepingute osas. viimane teatis, mis me selles vallas välja andsime, nagu öeldud, oli kaks tuhat kaks, kümme aastat tagasi, nii et igal juhul on vajalik ka need põhimõtted ajakohastada meie kogemuste valguses ja selgeks tuleb teha ja eriti just sotsiaalsetele partneritele, et äh, iga muu õigusalase ettepaneku osas peavad ka nende lepingud näitama väga selgelt äh, hüvesid ja väga selgelt lisandväärtust, aitäh! Äh. suur aitäh! praegu meil Sotsiaalkomitee Euroopa Nõukogus ja Rahvusvaheline Tööorganisatsioon on välja toonud need puudujäägid, mis on tekkinud sotsiaaldialoogi põhimõtetest kinnipidamisest ning samuti, mis on puudu praegu kollektiivläbirääkimistest, ma arvan, et see on õige aeg, et komisjon äh, kokkuvõtte teeks. mul on terve rida küsimusi, aga esmalt ma annaksin sõna kolleegidele. kes soovib sõna võtta? härra Serkas, härra Falbra ei, härra Sõrkas. jah, aitäh, lugupeetud äh, esimees tegemist on äh, teemaga, mille osas me täna mingitele lõppjäreldustele ei jõua, sellepärast et äh, siin me räägime tõsisest konfliktist. me ei räägi mitte ainult konkreetsetest kokkulepetest juuksuritega või mujal aga me räägime põhiseaduslikest küsimustest, Euroopa Liidu põhiseaduslikest küsimustest. kui me vaatame Euroopa Liidu toimimise lepingut, siis artikkel sada viiskümmend viis on päris selge, dialoogi saab äh, pidada siis, kui me soovime seda. aga tuleb jõuda kollektiivsete kokkulepeteni nüüd me räägime sellest, et Euroopa Liidu tasandil sõlmitud kokkulepped vastavalt liikmesriikide menetluskorrale, siin viitan artiklile sada viiskümmend kolm, äh, nõukogu siis kiidab need heaks pärast komisjonipoolset ettepanekut. ma usun, et siin on küsimus selge. seejärel nõukogu võib teha, mida tahab või mis ta peab vajalikuks, isegi kui äh, see on vastuolus äh, sotsiaalse dialoogi loogika ja alustega. komisjon omalt poolt aga peab nii ehk nii lepingud äh, ellu rakendama, tema on ju lepingute valvaja rollis. ja seega ma arvan, me peaksime toimima nagu varemgi me peame andma kehtivuse sotsiaalpartnerite vahel sõlmitud lepingutele, me ei tohi katkestada seda ahelat ei poliitilises ega juriidilises plaanis. <clears throat> sotsiaalpartneritel peab olema võimalus äh, sõlmida siduvaid äh, juriidilisi suhteid, aga see viib meid tagasi ühe äh, varasema taotluse juurde, põhimõtteliselt siin rünnatakse Euroopa Liidu Äh, alusakte. ja see on väga tõsine. kui ma nüüd äh, jään uskuma seda, mis sekretäriaat ütles, siis on meil terve rida liikmesriike, kus viiakse läbi lobitööd ja nõutakse, et komisjon ei peaks kinni sellest korrast, mida ta, millest on alati kinni pidanud, ehk siis, et ta ei tunnustaks enam kollektiivlepinguid, mis on sõlmitud sotsiaalpartnerite vahel leian, et see on väga tõsine asi, kui Euroopa Komisjoni äh, pädevustesse sekkutakse. ma tahaksin ütelda komisjoni esindajale, et igastahes kogu meie fraktsioon toetab teid. selleks, et te saaksite oma ülesandeid täita, ärge laske endale muljet avaldada ja ärge laske sellisel ohtlikul mõjul liikmesriikidest äh, kuidagi tulemusi, tulemusteni jõuda. Ühendkuningriigid on ikka alati esimesed äh, Poola, Eesti, Rumeenia, Holland, äh, Rootsi, Horvaatia. kas on riike, ja kui me vaatame nüüd Horvaatiat, kas siis tõesti näiteks niisugune riik, mis ei olegi Euroopa Liidus veel, võib taolise kirja üldse saata, Horvaatia? kas on veel sõnavõtusoove, jah, Richard Falbre? Já plně podporuji to, co řekl Alejandro. Mám stejný názor. A na... jah, tahaksin kommentaari, kommenteerida seda, mis ütles Alejandro. ja mul on ka küsimus komisjoni esindajale. Te ütlesite, et valmistatakse ette tööaja uut direktiivi. me teame küll, kuidas äh, eelmise direktiiviga läks ja kuidas kõik lõppes, ma tahaksin teada, mida teil on plaanis kirja panna uude direktiivi? kas on veel sõnavõtusoove? kui ei, siis sellisel juhul ka mul endal on mõned küsimused härra Da Silvale ma enam ei tea, äh, mis kuupäevast see kurikuulus kiri on, mille kirjutasid äh, sotsiaalse dialoogi järelduste vastased. oleks huvitav tõesti teada, millal see kiri saadeti ja tahaksin rääkida siseveeteedel laevatamise ning juuksurite kokkuleppest. tundub, et äh, tegemist on kokkuleppega, mis saavutati viieteistkümnendal veebruaril ja edasi ei ole liigutud äh, siseveeteedega. mis on plaanitud edasi teha? aga nüüd juuksurid ja see on kahekümne, see kokkulepe on kahekümne kuuendast aprillist, te ütlesite, et, et te viite läbi mõjuhinnangu. millal te seda otsustasite? kes selle mõjuhinnangu äh, korraldab? kas te toimite alati sedamoodi? ning äh, võib-olla te peaksite ka kinni pidama teatud kriteeriumitest, äh, et saaks tagada, et sellest kõigest saaks kunagi siduv õigusakt. juuksurite puhul tahaksin teada, kuidas need kriteeriumid, millest te kinni peate, äh, kas seda ka tehakse, te räägite esindatuse kriteeriumist näiteks kas te võite iga kriteeriumi juurde linnukese teha ja ütelda, et tõesti tingimused on täidetud selleks, et kokkuleppest võiks saada Euroopa Liidus õigusakt? Need on need esimesed küsimused, millele ma sooviksin teiepoolset vastust. Oui, euh, je vais essayer de jah, ma üritan vastata neile küsimustele ja alustaksin kirja kuupäevast, mille me saime ja Hollandi äh, sotsiaalasjade ministrilt ja sellele on allkirja andnud üheksa liidu liikmesriiki ning Horvaatia. tegemist oli kahekümne viienda oktoobriga kaks tuhat kaksteist, kui see kiri saadeti. ma pean lisama veel, et siseveeteede laevatamise ning äh, juuksurite kokkuleppe puhul me toimime samamoodi. me viime läbi uuringu, äh, alustasime uuringuga septembris ja kui selgus, et me ei saa sotsiaalpartneritelt, kes lepingule on alla kirjutanud, äh, teatud infot, mis oleks võimaldanud meil hinnata erinevusi nende eeskirjade vahel, mis on vastu võetud nüüd ning mis juba eksisteerivad liikmesriikides. ning samuti puudutas see neid aspekte, mis oleksid aidanud meil mõista, kuidas kõik see mõjutab äh, majandust, äh, sotsiaalset olukorda ja töötingimusi võrreldes varasema korraga siseveeteede laevatamise puhul äh, sotsiaalpartneritelt me ei saanud vajalikku infot ning sellest tulenevalt me siis otsustasime läbi viia omapoolse uurimise, mis aitaks mõista paremini, milline oleks uute sätete mõju töötingimustele selles sektoris tegemist on kahe uuringuga, mis viiakse läbi siis väsi, väliskonsultantide poolt, nendega on juba algust tehtud, üks neist puudutab äh, siseveeteede laevatamist ja teine juuksureid. Nende uurimuste tulemusena me saame hinnata sätete erinevust, kulusid ning äh, kasu nii majanduslikust kui äh, sotsiaalsest aspektist äh, lähtudes. esindatuse küsimus, seda me analüüsisime ka uuringute alusel, mille viis läbi Dublini vastav instituut. Need, selle uuringu tulemused on juba meil olemas ja me saame analüüsida mõlemale kokkuleppele allkirja andnud äh, isikute esindatust. mis puudutab äh, kooskõla Euroopa Liidu õigusaktidega, siis äh, seda tööd me teeme ise, muuhulgas selle tööga me hakkasime pihta juba mõnda aega tagasi, me oleme juba päris kaugele jõudnud. nüüd aga on meil veel puudu majanduslike ning sotsiaalsete mõjude hinnangust see aitaks meil ning samuti aitaks meil paremini mõista seda, mis juba eksisteerib liikmesriikides ja kuidas see erineb sellest, mis nüüd on välja pakutud. mõjuhinnangu puhul ja aruka õigusloome puhul on tegemist menetlustega, mida me üha parandame. ma usun, et meie õigusloomelised ettepanekud põhinevad nüüd rohkem faktidel kui näiteks kümme aastat tagasi, kõik on seda ka tunnistanud. ma usun, et me peame samu põhimõtteid kohaldama ka neile kokkulepetele, mis sotsiaalpartnerid on sõlminud. komisjonil on õigus ja kohustus muidugi eelkõige sotsiaaldialoogi tulemustega arvestada kui sotsiaalpartnerid eh, pöörduvad komisjoni poole ja nõuavad, et me esitaksime õigusloomelise ettepaneku nõukogule, siis me peame hindama samuti selle ettepaneku kvaliteeti, me ei ole lihtsalt mingi postkast. meil on endiselt oma äh, õigusloomeline algatusõigus äh, ja ma usun, et kõik liikmesriigid samuti omavad õigust äh, saada komisjonilt infot selle kohta, äh, millist mõju avaldab õigusloome, mida need liikmesriigid ise peavad hakkama ellu rakendama. komisjon selle kirja sai, tegemist on siis teatud liikmesriikide seisukoha väljendusega, see komisjoni arvamust ei ole muutnud, komisjon otsustas juba enne seda mm, uuringutega algust teha, enne kui me selle kirja saime. üritasin kõigele vastata, küsiti samuti äh, Eh, direktiivi läbivaatamise kohta, ma usun, et eh, nii see küsimus oli, see puudutas tööaega. järgnevatel eh, nädalatel, võib-olla lausa järgnevatel päevadel on oodata sotsiaalpartnerite läbirääkimiste tulemusi. see puudutab siis erinevate ametite vahelisi läbirääkimisi, kus osalevad erinevad ametiühingud alustasid nad nende läbirääkimistega kahe tuhande üheteistkümnenda aasta lõpus. ning äh, võib-olla siis lähinädalatel või päevadel ka tulemused äh, tulevad. me ei hakka midagi ennetama, sellepärast et äh, nende tulemuste põhjal siis me ka vaatame, mis edasi saab igatahes me analüüsime seda ja hindame olukorda ja see võimaldab kindlasti ka nõukogul ning kolleegiumil oma otsused vastu võtta. Aleksandr Serkas. Alessandro Serkas. Pues la respuesta del señor Silva me plantea nuevas preguntas Por.... Ähm, härra Silva vastused annavad põhjust mulle ähm, ka temale vastata, sellepärast selge on see, et komisjon ei ole lihtsalt äh, postkast, äh, sellepärast et äh, komisjon on see, kes finantseerib ja hindab ja hindab mitte ainult kvaliteeti, nagu härra Silva ütles, vaid ka põhimõtteid, mis on kirjas nii kirjas kui ka aluslepingus, samuti hindab ka sots-, sotsiaalpartnerite rolli ja seadusi, Euroopa seadusi ning mina tahan seada seda, teada seda, kas menetlused on samad nagu need, mida traditsiooniliselt on jälgitud. küsimus ei ole mitte ainult selles kirjas, mis on saadud liikmesriikidelt, sellepärast et enne, kui tuli see kiri eh, võeti Ühendkuningriigi juuksurite liidu poolt vastu üks seisukoht, mis on väga palju erinevaid seisukohti ja nüüd me kuuleme ka sellest, mis toimub Hollandis, ehk tegemist on teatud tööandjate koordineeritud survega, mis toimub ka mujal me näeme seda survet, mida avaldatakse igalt poolt selleks, et aluslepingut kahtluse alla seada ja seada kahtluse alla tööandjate ja töövõtjate omavahelisi suhteid Euroopa Liidus. see, mida härra Silva ütles, see eh, näitab, et tegemist on läbi viidud analüüsiga, mis on tehtud teisel eh, viisil ja minu küsimus ongi, et kas menetlused on olnud samad või ka komisjon on allutatud selle, nende organisatsioonide survele? ma tahaksin ise ka veel kommenteerida teie vastust. Te ütlesite, et Dublini äh, sihtasutus äh, hindas äh, esindatust ning ma usun, et teil on ka need äh, tulemused. kas te võiksite ka meile need edastada? kooskõla Euroopa Liidu õigusega, kuna komisjon töötab kiiresti hästi, siis ma usun, et ka see töö on lõpule jõudnud, ma tahaksin teada, kui kaugele on sellega jõutud. Äh, siin pean silmas ka veebruarikuist kokkulepet ja muuhulgas tahaksin teha veel ka ühe üldise märkuse. see ei ole kuidagi seotud teie suutlikkusega vastata, aga avaliku äh, arutelu puhul pean ikkagi ära märkima, et komisjonis äh, hinnatakse asju kahe mõõdupuu järgi. ma pole mitte kunagi näinud äh, taolisi kontrolle, näiteks siis, kui äh, kuuik- või kaksikpaketi ellu hakati rakendama. ühel juhul oli tegemist euro päästmisega, teisel puhul sotsiaalse dialoogi päästmisega, muidugi ei ole asjad päris samad minu viimane küsimus, te ütlesite, et komisjon ei ole lihtsalt kirjakast, teil on oma algatusõigus ning te üritate seda ka kasutada. Äh, mulje on jäänud aga selline, et äh, sotsiaalvaldkonnas te ei ürita. minu küsimus on järgmine. kui teil on algatusõigused, ei ole lihtsalt kirjakast, eks äh, sotsiaalpartnerite jaoks, siis mis te selle kirjaga teete? sellepärast, et äh, kiri rikub teie äh, monopoli algatusõiguse osas. sotsiaalpartnerite suhtes äh, teil on mänguruumi, aga liikmesriikide puhul te peaksite oma õigused maksma panema. mis te plaanite teha? ja võttes arvesse ka erinevaid uuringuid tundub, et te olete juba ennetanud äh, seda, et tekib probleeme liikmesriikide kirjaga, sellepärast et sellega rikutakse teie mm, monopoolset õigust äh, õigusloomelisi algatusi teha. mul on veel küsimusi täna, aga sellega piirduksin äh, ja annan teile sõna, et te vastaksite. siiski veel üks küsimus, vabandage. sellepärast, et tööaja direktiivi puhul, mida te mainisite, me näeme, et siin on täpselt sama menetlus praegu käimas selle ametisoleku aja algusest peale, aga komisjoni vastus alati sellele, et mitte jätkata tööaja direktiivi algatusega, on olnud järgmine. sotsiaalpartnerid üritavad leida kokkulepet. meie oleme alati üritanud mõtelda ja analüüsida olukorda selle alusel, et kui eh, sotsiaalpartnerite vahel kokkulepet ei ole, mis siis saab, siis peaks komisjon ju oma omalgatusõigust kasutama. aga kui kokkulepet sotsiaalpartnerite vahel ei saavutata või kui isegi saavutatakse eh, tööaja direktiivi osas, siis need samad kümme riiki võivad teile samasuguse kirja saata. sellisel juhul jällegi satume tupikusse eh, sotsiaalpartnerite algatuse puhul, olgugi et eh, nad käsitlevad siin täiesti vastutustundlikult ühte olulist osa Euroopa Liidu õigusest Eh, ning eh, ka on ju öelnud eh, meile komisjoni president, siin on mängus Euroopa Liidu konkurentsivõime. jah, ma alustaksin ühe asja selgitamisega. Need kriteeriumid, mida meie kasutame, selleks, et hinnata sotsiaalpartnerite vahelisi kokkuleppeid, on täpselt needsamad praegu kui varem, nagu ka härra Serkas ütles. ehk siis me analüüsime esindatav, esindatat, just seda, kuivõrd see on kooskõlas äh, Euroopa Liidu õigusega. Äh, me analüüsime mõju VKE-dele ja kokkulepete raames, mis on sõlmitud sotsiaalpartnerite algatusel ilma komisjoniga konsulteerimata analüüsime ka selliste kokkulepete lisaväärtust see on selgelt välja toodud ka neis teatistes, millele viitasin aastatest üheksakümmend ja ka viimastest aastatest ja see pole muutunud. Need nõudlikumad oleme me juba siis, kui faktides eh, siis, kui me analüüsime ise fakte ning äh, ajalugu näitab ka, et on aset leidnud arenguid äh, komisjoni algatuste puhul. praegu äh, kõik komisjoni algatused põhinevad mõjuanalüüsil siin on olnud äh, aja, ajaloolisi arenguid ja me tahame nüüd neid äh, põhimõtteid kohaldada niimoodi, et meie analüüsid oleksid põhjendatumad, aga karu-, kasutame samu kriteeriume kui varem. see ei ole muutunud. nagu ütlesin, see, et meie faktibaas on nüüd suurem Äh, või et me tahame rohkem fakte, kui äh, sotsiaalpartnerid meile on andnud. see otsus võeti vastu enne seda, kui me saime liikmesriikidelt kirja. komisjon saab väga palju kirju, kas liikmesriikidelt, sotsiaalpartneritelt või erinevatelt liikumistelt, organisatsioonidelt. võttes arvesse, et komisjon valmistab ette õigusloomelisi ettepanekuid siis see ei ole muidugi esimene kord, kui me sellise kirja saame, see kiri väärib vastust, aga see kiri tegelikult kriteeriumite kohaldamist komisjoni poolt ei mõjuta. kiri vastuse saab, aga komisjonile adresseeritakse väga palju erinevaid kirju selleks, et üritada komisjoni juhtida ühes või teises suunas tööaja direktiivi küsimus ning läbirääkimised, siin jällegi kohaldame samu kriteeriume, see on ilmselge. me ei näe mingist, mingit põhjust, miks mitte selliseid kriteeriume rakendada. ja mis puudutab äh, analüüsi tulemusi, siis need tulemused avalikustatakse samal ajal. me ei hakka avalikustama esindatuse analüüsi varem kui teisi analüüse, kõike teeme ühel ajal. see, need faktid, mis meil on esindatuse kohta, võimaldavad meil praegu arvata, et praegusel hetkel on kriteeriumitest kinni peetud nendel kahel juhtumil ehk siis juuksurite puhul ning siseveeteede laevatamise puhul tulemuse tagame avalikustame samal ajal kui eh, juriidilise ning eh, majandusliku analüüsi tulemused. härra Serkas. Pero creo que es mi obligación decirle al señor Silva <clears throat> ma leian, et eh, minu kohustus on öelda härra Silvale, et minu fraktsiooni puhul meie ei kavatse seda äh, teed eh, minna ehk eh, teed, mis tähendaks liikmesriikide poolt kirjutatud kirja analüüsimist, mis tähendaks ju ükskõik millise kirja analüüsimist, mille komisjon on saanud kodanikuühiskonnalt, äh, selline õigus on neil ju olemas. aga õiguslikult saavad liikmesriigid rääkida ka komisjonis ja nõukogus, ehk seda äh, pidi mõjutada asju Äh, ja äh, mitte teistpidi mõjutada komisjoni. tegemist on üsnagi äh, sisulise tõsise küsimusega menetluslikust vaatevinklist ja ma olen väga üllatunud, et komisjon ei ole rohkem mures sellise pärast. Euh, niisiis, härra De Silvaga täna me ei saa kaugemale minna, ma tahaksin tänada teid osaluse eest ning äh, siis äh, vaatame, millised järeldused siis me teeme, kas fraktsioonide tasandil või üksikisikuliselt. selle punktiga oleme lõpetanud seega ja läheme ajas tagasi, sellepärast et äh, ja lükkame ajamasinad käima, sellepärast et nüüd tuleme tagasi ühe punkti juurde, mida me eile käsitlesime, ehk siis punkt number üksteist ja otsin pealkirja prantsuse keeles, ütleb esimees. tegemist on siis üksikisikute kaitse isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumine. tegemist on arvamusega, mille on meile välja pakkunud Nadja Hirš ja on see mõeldud libekomisjonile, kus Äh, raportööriks on äh, kolleeg Roheliste seast Jan Albrecht. Äh, Nadja Hirš, annan sõna nüüd teile selleks, et te saaksite meile tutvustada oma arvamuse projekti. Ähm, suur tänu, proua esinaine. andmekaitse on teema, millest praegu palju räägitakse ja tööhõivekomisjonil on nüüd võimalus koostada arvamus sellel teemal. mina püüdsin koondada tähelepanu artiklile kaheksakümmend kaks ja ma olen kindel, et te mõistate aru, saate aru sellest, et ka teiste artiklite osas on palju arutelusid, eriti libekomisjonis ka äh, Eh, põhjenduspunktide osas meil oli kohtumine, et arutada, milline lähenemine valida ja me leppisime kokku, et lõppi keskendume artiklile kaheksakümmend kaks selleks, et oma seisukohti eh, läbi suruda eh, sest arutelud peamiselt saavad toimuma liibekomisjonis Ehm, artikli kaheksakümmend kaks ehm, alased arutelud on ehm, vägagi asjakohased ja sellepärast eh, tahaksime me lisada sellele veel mõningaid olulisi momente. erinevad liikmesriigid eh, on kehtestanud erineva andmekaitse taseme töövõtjatele ja sellepärast eh, on meil tahtmine müüt-, muuta äh, sõnastust, et äh, kõrgema andmekaitsetasemega riigid saaksid säilitada oma taseme. praegune määruse sõnastus äh, peaks olema vastu võit eelneva määrusega või nende määrustega, mis on, kehtib nendes riikides, kus andmekaitsetase on kõrgem ja kus kollektiivlepingutes on juba sätestatud kõrgem andmekaitse tase, et kas see oleks võimalik sisse lülitada. meie teiseks eesmärgiks oli minimaalsete standardite paikapanemine ja ma saan aru, et eh, erinevates liikmesriikides on erinev andmekaitse tase, aga meie minimaalstandardid siin peaksid paika panema raamistiku minimaalse taseme, mis meil oleks määruses kirjas, mis puudutab isikuandmete töötlemist ja mille osas siis isikuandmed ei ole lubatud, ka jälgimine ja Äh, siis äh, sellised äh, isikuandmed, mille teadmine tööandjale ei ole lubatud ja ehk peavad olema sellised isiklikud piirkonnad äh,, ähm, privaatsed alad, kuhu saab minna näiteks pausi pidama, siis on telefonide osas ja ka emailide suhtes peab olema kokkulepe saavutatud ja piirangud ähm, tööandjale selles osas, kui palju nad tohivad privaatsust ehm, sisse sekkuda ja parem peaks olema kaitse äh, ka äh, nendel juhtudel, kui ähm, antakse üle teatis, siis on veel üks äh, moment, mis puudutab isikuandmete üleandmist, ülekandmist rühmasiseselt Ehm, kui andmeid edastatakse. sellisel ehm, juhul peaks see toimuma kõik töövõtja huve arvestades. üks äh, vastuoluline teema on äh, ka see, kui palju äh, töövõtja Äh, saab ise äh, omapoolset nõusolekut väljendada selles osas, kui palju ta vabatahtlikult ähm, annab teavet äh, pensioniskeemi, lapse hoidmistingimuste koos. lõige seitse puudutab andmete töötlust. selles osas kas äh, õiguslikud eelised ähm, tekivad andmete töötlusest äh, tööandjale, äh, mida see tähendaks? tähendaks see seda, et ähm, töövõtja peab siis äh, küsima andmeid äh, selle kohta, kas ta saaks töö äh, siis lapsehoolduspuhkusele äh, minna. me ei taha, et komisjon muudaks selles osas midagi põhjapanevalt, mis aga puudutab tehnilisi standardeid, siis oleks meie nägemuses komisjonil õige ähm, luua uued kriteeriumid ähm, koostöö ja konsulteerimise osas nendes küsimustes. Need olid artikli kaheksakümmend kaks osas meie põhilised seisukohad. meie arvates on need väga olulised momendid ja üksteist detsember on muudatuse ettepanekute esitamise tähtaeg. jah, me püüame jõuda kompromissidele ja meil on juba kirja pandud kaks kohtumist variraportööridega, me teame, et neid arutelusid tuleb palju. Aleksandru Serka. Aleksandru Serkas ja. Madame McIntyre Mäkin-. proua McIntyre. ning praegu kõik. komisjonist ei soovi, soovi keegi pärast sõna? jah, siiski, hästi. nüüd komisjon saab siis pärast sõna. kõigepealt Alessandro Serkas. Gracias, senora presidenta. Lamentablemente la, la señora. suur tänu, proua esinaine meie variraportöör Evelyn Drinja ähm, paraku ei saanud äh, täna ise siin kohal olla ja ta jättis mõned äh, märkmed ja mõned juhendid selles osas, ähm, mida ma peaksin tema asemel ütlema. Äh, esiteks on meie seisukoht väga positiivne, sellepärast et juba väga varases etapis võttis raportöör ühendust variraportööridega ja raske temaga ühele eh, meelele jõuda. Eh, see, eh, te olete siin arvestanud väga mitmeid momente, mis langevad kokku meie arvamusega töötajate väärikustest ja see annab võimaluse liikmesriikidele paika panna minimaalsed standardid mis peaksid olema küllaltki soodsad muidugi need inimesed, kes töötlevad andmeid ja töötajad, kes annavad oma andmeid, peavad olema kaitstud eh, survestamise eest eh, ettevõtte poolt. ja tegemist on eh, muidugi siis privaatsuse küsimustega, selles osas peavad töötajad olema kaitstud, nende eraelu peab olema kaitstud ja nagu te ütlesite, peab olema nagu selline salajale andmete vaatlemine väga rangelt keelatud. me kavatseme esitada mõned muudatusettepanek ja kui siis proua siis arvamuse koostaja arvab, et kaheksakümmend kaheksa artiklis ei ole piisavat äh, kaitset tagatud, <clears throat> siis see tähendab seda, et äh, me peame viima sisse Ähm, äh, siin muudatusi, sellepärast et vastasel juhul jääb üheksakümmend protsenti Euroopa töötajatest kaitseta, sest äh, neile ei ole võimalik äh, neid sätteid rakendada. oluline on töö, see, et töötajad ja ametiühingud kui töötajate esindajad saaksid öelda oma arvamuse ja et neid kaasataks selle mm, arvamuse koostamisse, sellepärast et töökohad peavad olema väga äh, paindlikud, seal ju võivad tekkida raskused, mis võivad potentsiaalselt probleeme tekitada. Äh, äh, kõik küll räägivad sellest, aga keegi ei tee seda niinimetatud musta äh, nimekirja ametiühingu töötajatest, kes tööd kaitsevad mm, töötajate õigusi töökohtades äh, Äh, tegelikkuses saadetakse ikkagi meiliga ja on olemas selline must nimekiri, me püüame äh, seda praktikat ära lõpetada, sellepärast et äh, see on konfliktis inimese vabadusega. uued tehnoloogiad võimaldavad selliste ohtude tekitamist, aga see on ikkagi selline asi, mida tuleks piirata Eh, ja samas on seda peaaegu et võimatu ka täielikult elimineerida. teine moment, mis meile samuti on olulise tähtsusega, on see, et ehm, kuidas tegeleda anonüümsuse küsimustega. Eh, ja me läheneme sellele nii, et kui on eh, konflikt või kui on äh, ütleme, äh, põhiõiguste alane sisuline arutelu andmete osas või privaatsuse osas ettevõtjaga, siis peab olema mingi kaitseklausel. see on väga keeruline teema, kõigis fraktsioonides tuleb äh, teha koostööd, samuti raportööriga teha koostööd ja sellisel juhul meil äh, õnnestub äh, ka ühisarvamus saavutada. proua Makintosh um,. I'd first of all like to thank the rapporteur very much for her work on this. Eh, kõigepealt tahaksin ma tänada äh, raportööri tema töö eest, koostöö eest ja et te olete teinud äh, meiega koostööd ka variraportööridega kohtumisel. kogu selle äh, Ehm, tegevuse eesmärk on ju selgete reeglite paika panemine äriettevõtetele üle kogu Euroopa, nii et nad teaksid, mis need reeglid eh, on. ja eh, see on eh, ka töösuhte kohta käivad uute eh, reeglite paikapanemine. oluline on see, et me ei oleks liiga ettekirjutavad, aga samas, et eh, ettevõtlejad oleksid selgelt teadlikud, millised reeglid kehtivad ja ma alati ütlen, et VKE-d ja mikroettevõtted võivad üle Euroopa eh, selle tõttu kannatada. me oleme samuti arvestanud seda, et paljudes liikmes, paljudes liikmesriikides on väga hästi toimivad reeglid andmekaitse osas ja me tahame kindlasti tagada ka seda, et see ettepanek ei piiraks eh, seda, mida juba tehakse liikmesriikides, selleks meil on vaja paindlikkust, samas on meil vaja kõrgeid eh, standardeid ja raamistikku, mis eh, võimaldaks tegutseda nendel ettevõtetel, kus ei ole selgeid reegleid andmekaitse osas need paika panna. aga eriti, mis puudutab artiklit kaheksakümmend kaks, siis teeb meile muret, et siin ei nimetata läbipaistvust, info proportsionaalsust, siin ei ole ka mitte midagi andmete ohutusest ja teadlikkuse tõstmisest selles osas, milline informatsioon on olemas ettevõtetel ja see teadlikkuse tõstmise moment on ka väga oluline. aga meie üldine mure on see, et me ei tahaks, et tele, komisjonil oleks delegeeritud võimu äh, täius siis tööandjate äh, osas või et ei, siin ei tekiks mingisugust pädevuse lõhet komisjoni ja tööandjate vahel, nii et see teeb meile kõige äh, rohkem muret. selle tegevuse osas on rohkem kui üheksakümmend erinevat delegeeritud akti olemas ja nende osas tuleb saavutada hea tasakaal, nii et me ei tahaks mittevajalikke momente äh, lisada ja samal ajal ei tahaks, et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 Toomas ja esindan komisjoni ja õiguse peadirektoraati. komisjon tegeleb suure pühendumusega selle teemaga ja teeme koostööd raportööri ja Euroopa Parlamendiga selle väga olulise reformipaketi osas. raportöör juba ütles seda, et tema keskendab tähelepanu äh, tähelepanu Äh, sellele teemale, mis on oluline andmekaitse osas nii tööandjatele kui ka komisjonile. ja me oleme tema siis ähm, ettepanekud äh, põhjalikult läbi vaadanud äh, ja uurinud tema väga olulisi seisukohti väga oluliste teemade paikapanemine andmekaitse osas Euroopa Liidus. Ehm, üheksakümmend viis, nelikümmend kuus on määrus, mis töölevõtmise puhul kehtib ja see määrus põhineb vastavale direktiivile. meie eesmärgiks on see, et Ähm, olud ja tingimused paraneks, mitte ei toimuks vastupidine. ja sellepärast võimaldatakse liikmesriikidel ka sisse viia kõrgem andmekaitse tase ja see vastab äh, vägagi komisjoni eesmärkidele. me samuti lugesime neid ettepanekuid Äh, siis äh, ülejäänud äh, olemasoleva seadusandlase valguses ehk siis direktiiv üheksakümmend viis nelikümmend kuus ja meie ei näe seda selles kontekstis, et see kuidagi piiraks info vaba edastamist. mis puudutab kollektiivlepinguid, siis on kollektiivlepingute rakendamise õigus väga oluline. ja autoriseeritud automeekaitse kasutamise õiguse e, tugevdamine, e, volituste tugevdamine on ettevõtetes meie arvates väga oluline, et oleks võimalik kõike informatsiooni edastada ilmasuguse, igasuguse väljaspoolse mõjuta. Eh, nii et eh, õigus eh, vajadusel oleks ka võimalik õiguslikke tegevusi algatada vajalikul momendil. see on juba ära märgitud selles määruses artiklis kolmkümmend kaks punktis kaks mis puudutab äh, töötajate isikuandmeid äh, siis ettevõtete grupis, siis juba praegu on võimalik ja see on kaetud äh, olemasoleva seadusandlusega aga artiklis kuuskümmend üks punktis B on siis sellekohalised seisukohad äh, olemas. aga mis puudutab põhimomente, siis oleme me raportööriga nõus teiste muudatusettepanekute ähm, osas ma ei süveneks praegu, ettevaatlikkus on muidugi vajalik, et äh, ei tekiks vastuolu määruse teiste sätetega ja me ei sooviks ka seda, et oleks vastupidised tagajärjed, mis eh, vastupidi kahjustaks töötajate olukorda. Eh, mis aga puudutab eh, tööandjate võimalust kuidagi kasu lõigata selles osas, et ta kasutab töötajate isikuandmeid, siis tuleb selleks osas olla väga ettevaatlik. tänan tähelepanu eest. Merci, madame la raportrice. proua raportöör. Dank um.... suur tänu, suur tänu teie ettepanekute ja märkuste eest. ma tahaksin äh, öelda, et president, äh, ma arvan, et härra Serkasel on täielik õigus, loomulikult on selles äh, dokumendis äh, väga paljut muudki, mis töötajaid puudutab. muudatusettepanekutes on see ka kirjas ja see on väga vastuvõetav minu poolt. minu arust on väga oluline see, et me jätaksime oma tulejõu ikkagi alles selles dokumendis ja artikkel kaheksakümmend kaks on selles valguses eriti äh, Äh, oluline. ma tean, et äh, ka teistest komisjonidest äh, raportöörid ja variraportööride kohtumised toimuvad praegu, aga räägitakse sellest, kas ehk see piirang peaks olema enamus kõrvale jättev, ma ei tea, kas see on võimalik nii, et me mainime konkreetset arvu äh, või kuidas me selle sõnastame. kui muudatusettepanekud saavad seda olukorda parandada, siis on väga, oleks väga hea, aga artikkel kaks, kaheksakümmend kaks on niivõrd oluline, et me loodame, et see ka eh, libe komisjonis eh, saab olema arutelu tuumaks, eh, mustadest nimekirjadest on räägitud siin juba, et seda ei tohiks olla Äh, harmoneerimine, mis puudutab äh, andmekaitsenõudeid, äh, mida ka proua McIntyre mainis. tõepoolest, ettevõtted tahavad harmoneerimist niimoodi, et ühest liikmesriigist teise liikumisel ei oleks erinevaid tingimusi, samal ajal aga ütlevad VKE-d, et nemad ei eelista Äh, selliseid kõrgeid standardeid, sest nad ei suuda sellest kinni pidada. kõrgemad standardid on nende jaoks äh, liiga kallid ja seetõttu me püüame mõlema osapoole arvamust arvesse võtta ja leida kolmanda tee. mis puudutab delegeeritud õigusakte, siis äh, jah, erinevad komisjonid, kes selle õigusakti kallal tööd teevad, püüavad praegu aru saada, millist milliseid delegeeritud õigusakte eh, parlament ei taha, millised samas oleksid eh, mõistlikud rakendada? aga järgmisele tasandile liikumine tähendaks seda, et eh, andmekaitseametnikud, kes oleks selleks volitatud, neil oleks kogu mõjuvõim, kuidas klassifitseerida neid delegeeritud õigusakte. Äh, tahaksin tänada komisjoni taas kord nende panuse ja kommentaaride eest, püüame kõik teha selleks, et äh, optimeerida oma tööprotsessi ning me oleme selles osas ka aru saanud, et äh, me peame oma ettepanekut muutma ja me seda ka teeme. aga meie eesmärk, nagu härra Serkas ütles, on esitada tugeva sõnastusega dokument, mis tagaks töövõtjatele andmekaitse niisiis, nagu raportöör ütles, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on üksteist detsember eh, kell kaksteist päeval. Nad vaadatakse läbi kahekümne kolmandal, kahekümne neljandal eh, jaanuaril, kompromisside tegemiseks on aega küllalt, neid vaadatakse läbi kahekümnendal veebruaril ning eh, hääletatakse komisjonis aprillis no,. tänan aga nüüd proua Nadja Hirši hommikupoolik, sellepärast et sõna jääb talle ja ta tutvustab meile sadat äh, üheksakümmend üheksat muudatusettepanekut, mis esitati tema omaalgatuslikule raportile, mis puudutab äh, sisserändajate integreerimist, äh, mõju turule ning sotsiaalkindlustuse koordineerimise välispoliitiline mõõde. Ahvet ja naistekomisjon Äh, koostavad omapoolse arvamuse ka selles raportis ning meil on käimas ka libekomisjoniga ühismenetlus siin. Nende äh, variraportööriks arvamuse koostamisel on Philip Kleis, kes on fraktsioonilise kuuluvuseta saadik, ma ei tea, kas ta siin viibib, ei. niisiis ta osaleb kirjalikult proua raportöör, sõna on teil. suur tänu, proua esinaine kõigepealt äh, tahaksin ma tänada südamlikult teid saja üheksakümne üheksa muudatusettepaneku eest väga erinevatest teemavaldkondadest äh, käisid need üle ja väga huvitav oli seetõttu neid muudatusettepanekuid lugeda ja, ja saada aimu ka teie ideedest ähm, ning neid kaasata. nii nagu öeldud, muudatusettepanekud olid väga-väga erinevad oma loomult ja seetõttu ma ei hakka siin detailselt igast ühest neist rääkima. Äh, mõned ettevõtete puhul on see probleem, et me näeme, et need langevad pigem äh, libepädevuse valdkonda, eriti mis puudutab äh, perekonnaliikmete õigusi ja nii edasi, aga kuidagi on võimalik neid ilmselt ka siia integreerida aga muus osas ülejäänud muudatusettepanekut äh, püüan ma koondada mu-, äh, kompromissettepanekutesse, sellepärast et äh, nad tahtsid üsna sarnaseid teemavaldkondi muuta. vähe on neid muudatusettepanekuid, mis lähevad hoopistükkis teises suunas, mis on piiravamad. palun saage aru, et ma kompromissidesse neid ei saa integreerida, sellepärast et nad lihtsalt on täiesti vastupidises suunas siis äh, on tõlkimis- ja formuleerimisprobleeme tekkinud, äh, nagu näha oli. ma arvan, et äh, siin räägiti heledatest, helgetest peadest, saksa keelest on see tõlge ilmselt halvasti välja kukkunud, nii et aga aru on ilmselt saada, et mõeldakse kvalifitseeritud tarmukaid inimesi püüame selle kallal töötada, siis räägime siin illegaalsest sisserändast ja illegaalsetest sisserändajatest. saame siin äh, selle muuta ära, nii et me räägiksime irregulaarsest, äh, ebaregulaarsest rändest. Äh, siis räägitakse siin naiste õigustest ja seksuaalvähemuste õigustest samamoodi Mm, siin olid muudatusettepanekud, mida mitmed tahtsid lihtsalt välja jätta. ei, me neid välja ei jäta, kahjuks ei saa. aga paneme need ka kokku jällegi ühte eh, lõikesse. siis edasi muudatusettepanek kolmkümmend kolm, mis puudutab eh, eetilist eh, ettevõtlust. selles osas loodame, et me oleme aru saanud õigesti nendest muudatusettepanekutest ja nende sisust, aga äh, võiksime ehk detailsemalt rääkida, mida täpselt selle all silmas peeti. nii et nagu öeldud, siis muudatusettepanekud väga erinevatest teemavaldkondadest, püüame leida kompromisse muudatusettepanekuid. Äh, ma palun teil ka, et äh, järgida, et muudatusettepanekud oleksid temaatiliselt blokeeritud, plokkidesse pandud praegu on need väga läbisegi erinevatesse äh, lõigetesse pakutud välja ja need ei ole temaatikat ja loogikat üldse silmas pidanud nii et äh, ma juhin teie tähelepanu sellele, et äh, me ehk teie muudatusettepanekut ei pane sinna täpselt, kuhu teie selle soovitasite, vaid temaatiliselt loogika järgi kusagile mujale. variraportorite kohtumisi on kaks tükki plaanitud, üks kompromiss ettepanekute saatmise järel sellel nädalal toimub järgmisel nädalal, nii et te saaksite äh, muudatustepanekud kõik läbi vaadata enne koosolekut. Äh, minu poolt praegu kõik ja rõõmustan juba ette hea koostöö üle äh, variraportööridega järgmisel nädalal. kallid kolleegid, ma vabandan, et see nüüd teie peale Äh, teiega juhtub, aga kuna mina juhin meie tööd iga kord, siis ma tahaksin ütelda, et tuleb ikkagi tähelepanu pöörata sellele, milline on meie äh, komisjoni töö kvaliteet äh, täiskogu istungitel. kui me räägime ainult vormelistest küsimustest, siis meie komisjoni koosolekud ei paku kellelegi huvi liikmed enam ei tunne huvi nende vastu ning äh, neid huvitab ainult äh, kohvipaus või siis töörühmade töö. ma tean küll, et ka see on oluline, aga meie töö läbipaistvuse nimel ning äh, selle nimel, et me tahame ka ikkagi kommunikeerida ja selgitada, millised on arengud meie mõtetes, siis nendes komisjoni koosolekutel, mis on avatud kõikidele, need, need koosolekud on väga olulised, siin me käsitleme ikkagi teemat, eh, mis on oluline, rändajate integreerimine, selle mõju tööturule ja sotsiaalkindlustuse koordineerimise välispoliitika mõõde, ma tean, et see ei ole väike asi. raportöör eh, no, selgitas meile, millised on tema peamised mõtted, nüüd aga see, mis järgneb, on samavõrd oluline Te teate, et äh, ma ei tee esimest korda selliseid märkuseid, aga pean ütlema, et oma vaatleja seisukohalt ma tahaksin lihtsalt väljendada oma frustreeritust. ma mõistan, et ja äh, need, kes meie tööd jälgivad, kas siin või internetis, äh, peavad ka osa saama. variraportöör, tema on läbi, osaleb ka läbirääkimistel ja tal selline privileeg on härra Ungaru kahjuks siin ei ole, aga proua Jaslovetska asendab teda. ja siis proua Blinkevitš-Jute. kõigepealt proua Jaslovetska. suur tänu ma vabandan äh, oma kolleegi puudumise pärast. kahjuks äh, pidi ta Rumeeniasse paigale jääma, nii et ei saanud siia tulla. aga eh, tema nimel kannan selle teksti ette. Eh, selle raporti kallal on tehtud suurepärast tööd eh, selleks, et tegeleda äh, sisserännanutest tööjõu integratsiooniga, see on väga akuutne teema. praegune Euroopa Liidu majandusseis näitab, et meie majandus äh, edenemiskiirus langeb ning jõukam Euroopa Liit eeldab ka ühtset lähenemist äh, sisserännanutega tegelemisel. Äh, olles seda öelnud, on väga oluline, et Euroopa Liidu tasandil oleks rohkem avatud tööjõud selleks, äh, tööturg selleks, et äh, sisserännanutest tööjõud saaks vabasid kohti täita. Äh, mul on hea meel näha neid muudatusettepanekuid, mis tegelevad äh, migrantidest tööjõu hariduse ja väljaõppe arendamisega need on vajalikud eeltingimused selleks, et tootlikkus saaks kasvada ning vastata tööjõu nõudluse ja pakkumise kõverale. kui me tahame kolmandatest riikidest pärit äh, tööjõudu Euroopa Liidu tööturule integreerida, siis on need kõik väga olulised tingimused. Äh, tahaksin ka viidata sellele, et tänane Euroopa Liidu majandusolukord ning äh, pikaajalised kasvuperspektiivid näitavad, et meil tööjõuvajadus on. selles valguses tahaksin rõhutada et äh, meil on vaja äh, rändemõju vaadata äh, koostöös tänase õigusandlusega ja me peame tagama, et meie õigusaktid praktikas ka rakendatakse. teiseks, tööturu areng liikmesriigi tasandil on olnud väga erinev ja neid tendentse tuleb jälgida kolmandate riikide sisserännanute integreerimine Euroopa Liidu liikmesriikide tööturule eh, toob kaasa majandushüvesid ning ei takista majanduse arengut. igal juhul toovad need otsused kaasa poliitilisi järelmeid ning meie ülesanne on korrektselt eh, seda signaali edastada ka Euroopa Liidu kodanikele teatud liikmesriikide otsused avada oma tööturud sisserännanutest tööjõule on väga oluline, aga oluline on ka, et väga tugev dialoog oleks äh, pidev äh, koduriigi elanikega ning äh, ka sidusrühmadega, et pehmendada sisserännatest tööjõu mõju asukohariikides lõpetuseks tahaksin ma öelda, et oluline on see, et me käsitleksime immigrantidest tööjõu võimalusi korralikult ja korrektselt, ainult nii võidab sellest Euroopa Liidu majandus. oluline on see, et võtaksime maha praegu eksisteerivad tõkked ning avalduda saaks meie tööturu tõeline võimalus kolmandatest riikidest tulnud immigrantidele ainult nii võidavad sellest olukorrast kõik. suur tänu, head kolleegid, see oli minu kolleegi äh, kommentaar äh, meie käesolevale raportile, nüüd tahaksin rääkida ka omalt poolt. Äh, mis puudutab kolmandate riikide immigrantide integratsiooni tööturgudele, see mõjutab väga oluliselt ka meie tööturgude paindlikkust üleüldiselt ning muudatusettepanekutes oleme me rõhutanud, et meil on vaja äh, kasutada integreerimisinstrumente nii, et äh, täita praegu tühjad äh, töökohad liikmesriikide tööturgudel oluline on aga märkida siin ka, et me peaksime tagama liikuvuse liikmesriikidest pärit tööjõule kõigepealt omavahel ja siis alles keskenduma kolmandatele riikidele. Äh, loomulikult kvalifitseeritud tööjõud on oluline ja kvalifitseeritust tuleb äh, hinnata vastavalt Euroopa Liidu ülesele kvalifikatsiooninõuete süsteemile. Äh, oluline on seega jagada liikmesriikide vahel informatsiooni ja teadmisi. praegu kasutatakse seda süsteemi juba Euroopa Liidu kodanike hindamisel ja seetõttu ei näe ma mingit takistust, miks kolmandatest riikidest pärit Äh, kvalifitseeritud tööjõu hindamisel sedasama süsteemi ei võiks äh, kasutada. Äh, samuti on oluline informatsioonisüsteemide olemasolu äh, immigrantide kohta ja võimalikud äh, immigrantide toetamise süsteemid peaksid samuti ellu kutsutama ma arvan, et kogu informatsioon peaks olema rännet puudutavalt kõikidele kättesaadav, aitäh! Ačiū pirmininkė, aš labai trumpai stengsiuosi atkreipti dėmesį. suur tänu, proua esinaine. ma tahaksin juhtida teie tähelepanu mõnele olulisele aspektile. kõigepealt, mis puudutab raportit, mille proua Hirš on kokku pannud, on väga soovitav. meile esitati kahesaja muudatusettepaneku ligi ning ma tahaksin öelda, et see raport ise oleks hea kui selleks saaks, sellesse saaks integreerida mõned aspektid. tahaksin leida kompromissi kindlasti selleks, et sisserännanutest ettevõtjate tööd innustada. oluline on see, et sisserännanud kolmandatest riikidest tulnud inimesed mitte ainult ei loo töökohti, ei täida töökohti, vaid oluline on ka sotsiaalne äh, Äh, sidusus ja selle tagamine nende sisserändamisel. Äh, kui me räägime sisserännanute integratsioonist, äh, siis tähendab see ka integreerimist tööturul, see tähendab nende inimeste harimist sest võib näiteks olla, et kolmandatest riikidest sisse juht, sisserännanutel võib olla madalam haridustase kui Euroopa Liidu keskmine ja seetõttu on väga oluline tagada edasi harimise ja koolitusvõimalusi nii migrantidele endile kui ka nende pereliikmetele ja lastele see tähendab aga ka seda, et meie haridusasutused oleksid valmis äh, migrantidest tööjõu äh, lapsi ja pereliikmeid harima. tahaksin äh, veel lisada äh, proua Nadja Hirši seisukohale siin, et mitte ainult päritoluriigid ei ole vastutavad selle eest, et äh, migrantidest tööjõud tõesti ka tööturule integreeritaks. näiteks seeläbi, et pakkuda neile erinevaid äh, koolituskursusi. vastuvõttev riik ei, ei saa olla ainult vastutav selle eest ja ma ei ole kindel, et sellisel moel integratsiooniprobleemid lahendatakse mis puudutab äh, eduka integratsiooni eest vastutajaid, siis kindlasti peame keskenduma siin ka vastuvõtvatele riikidele. ja ma tahaksin paluda ka, et kolleegid mõtleksid elukestva õppeprogrammide peale ning ka äh, mobiilsusprogrammide peale, mida kolmandatele riikidele võiks pakkuda Äh, võttes arvesse seda punktide süsteemi, mida raportöör siin ette pani, selle puhul on minu jaoks üks oluline probleem ja nimelt see, et äh, seda süsteemi ei ole korralikult uuritud, ei ole aru saada, kuidas see täpselt liikmesriikides praktikas tööle hakkaks. niisiis on äh, sellel teatud negatiivsed küljed ja ma ei usu, et selline süsteem annaks praegusel juhul mingisugust lisandväärtust ehk on võimalik äh, äh, punktisüsteemile leida mingisugune teistsugune lahendus äh, või näiteks ei peaks rakendama kogu Euroopas. aga ma olen kindel, et Vaari raportorite kokkuleppe me saavutame. Jean Lambert. Thank you, president and um, also uh, suur tänu, proua esinaine ja minu arust esialgne raport oli väga hea algpunkt töö tegemiseks, aga meil on muudatusettepanekud äh, artiklite seitse ja kaheksa suhtes ning äh, me ei ole praegu rahul ka just selle punktisüsteemiga, mida eelkõneleja esile tõstis, ehk saame parema sõnastuse selles osas äh, kokku leppida. ning lõige kakskümmend üheksa kakskümmend kaheksa, kakskümmend üheksa, mis puudutab sotsiaalkindlustussüsteemi, Nadja teab äh, ka seda, et me väga innustunult äh, seda ettepanekut ei toeta. nii et äh, ehk saaks teha siin väga karme muudatusettepanekuid kuni kustutamiseni välja. no vaatame variraportööridega, ehk leiame mingisuguse lahenduse. edasi oleme me teinud ka sotsiaalkindlustussüsteemi puudutavalt mitmeid muudatusettepanekuid sada kaheksakümmend kaks ja edasi muudatusettepanekud on need. nimelt äh, siis äh, ringrändluse puhul oleks need sätted rakendatavad äh, ning ka need immigrandid, kes liiguvad Euroopa Liidu piiride sees mm, kahepoolsete lepingute alusel, sellepärast et päritolu ja konkreetse sihtriigi vahel on võimalik ju teha kahepoolseid kokkuleppeid, üleüldist kokkulepet kolmandate riikidega Euroopa Liidul praegu ei ole. kutsume igatahes üles koostööks Euroopa Liidu tasandil liikmesriigide ekspertide vahel, et kahepoolsetest lepingutest rääkida, et vaadata, kuidas neid asju paremini ajada. ka koos teiste kolleegidega rääkisime me muudatusettepanekutes ka äh, rassismi ja ksenofoobia küsimustest, äh, sisserännanute äh, integratsiooni tõkestamisest ning samuti oleme me teinud mitmed muudatusettepanekud ka ettevõtete rollist integreerimisel tööturule mis täpselt ettevõtja ja tööandja tasandil eh, on sobivaks ja mis eh, peaks olema teiste ametite ülesanne. muudatusettepanek kuuskümmend kaks vaatab erinevate osapoolte rolli integratsiooni tagamisel. Eh, loomulikult keeleõpe ja ligipääs sellele on oluline muudatusettepanekute allikas, me oleme rääkinud ka liikmesriikidega nendel teemadel ning Äh, tundub, et sisserännanud tegelikult tahaksid väga keelt õppida, aga keelekursusi väga palju ei ole neile. nii et äh, oleme teinud äh, muudatusettepaneku sada kakskümmend kolm ka selles valguses. aga küllap kompromissidele siin ka jõuame. toetame raportööri ettepanekut et äh, muudatusettepanekud peaksid jälgima temaatilist loogikat äh, ja mitte sellist lõigete struktuuri, nagu algses äh, raportis on, sellepärast et muudatusettepanekuid lugedes on väga selge, et need teatud teemavaldkonda alla kukuvad, langevad. nii et suur tänu selle sõnastuse eest, kui me räägime ebaregulaarsest rändest ja küll me neid kompromisside ettepanekute aruteludel veel puudutame neid küsimusi. Need, kes negatiivseid asju otsivad, võiksid ehk vaadata, mida, millega tegeleb Liibe komisjon um,. Ähm, kas on veel sõnavõtusoove? ei ole, sellisel juhul annan sõna jällegi raportöörile. ja, vielen Dank für ähm, die unterschiedlichen Anmerkungen. jah, aitäh kõikide nende erinevate kommentaaride eest. lugupeetud esimees, mul ei ole mingeid probleeme sellega seoses, et äh, raportit arutada terve tund aega. see ei ole probleemiks, probleemiks on organisats-, organiseerimine, eile me juba lükkasime selle edasi ja võttes arvesse, et meil on väga vähe aega, siis ma tahtsin lühidalt teha aga muidugi ma olen valmis vastama kõikidele küsimustele ja märkustele, mis tehti. kvalifikatsioon eh, ning keeleõpe, keelekursuste olemasolu, see on väga oluline ning riigiti on võimalused väga erinevad. jah, see on tõesti väga tähtis küsimus, me kindlasti tuleme selle juurde tagasi. siin me räägime lihtsalt üldistest äh, nõudmistest praegu, et äh, sisserändajad peavad rääkima riigikeelt, aga sinna juurde tuleb tagada ka keelekursuste mm, kättesaadavus. teiseks, juurdepääs äh, koolitusele, mis on mõeldud noorte jaoks ning ka laste haridus. see on jällegi üks asi, mis tihti esile kerkib. ma arvan, et väga oluline on ka siin märku anda ja tagada juurdepääs sellistele koolidele, kus oleks võimalik lisakvalifikatsiooni omandada. erinevates liikmesriikides me näeme, et tihtilugu rändajate lastel on raskusi jõuda kõrghariduse tasemele. see on jällegi üks punkt, millele tuleks rõhku panna. samuti rääkisime me sotsiaalkindlustussüsteemidest. kahepoolsete kokkulepete alusel äh, usun, et oleks võimalik siin jõuda teatud harmoneeritud tasemeni. meil on selliseid kahepoolseid kokkuleppeid praegu, mis osaliselt on küll head, aga samuti toovad endaga kaasa probleeme. seda oleks vaja natukene selgitada. ning äh, rändlus äh, erinevate riikide vahel, jah, muidugi vastuvõtjariik äh, peab kõik tegema selleks, et rändet vastu võtta, aga päritoluriigid äh, riikidest pärit äh, rändajad pea, neil peab olema võimalus ka ennast ette valmistada. samuti tuleb äh, vaadata, kuidas oleks äh, võimalik haldusprobleeme lahendada, nii et rändaja ei peaks sihtriigis hakkama kõige sellega tegelema, vaid võiks juba päritoluriigis selle ära teha nüüd edasi. siin kuulsin erinevaid arvamusi. variraportorid kindlasti arutavad veel neid punkte omavahel, saime samuti proua Jatsulitskalt ettepaneku selle kohta, et tuleks luua Euroopa Liidu kvalifikatsiooniraamistik ja see on huvipakkuv ja ma arvan, et me võiksime selle üle võtta äh, ja seda arvestada võib-olla punktisüsteem on ka oluline Suurbritannias, meil on ju lähtepalgad eh, ning see raha, mis kõrvale pannakse, võib-olla see ei ole kõige olulisemaks kriteeriumiks, ma arvan, et selle küsimuse juurde peaks veel tagasi tulema ja siis järgmine kord komisjonis juba räägiksin sellest pikemalt, aitäh! suurepärane! niisiis, arutelud jätkuvad ja kahekümne kolmandaks jaanuariks jõuame loodetavasti kompromissmuudatusettepanekuni, mida hääletatakse kahekümne neljandal komisjonis järgmisel päeval siis ja märtsis või aprillis. siis jõuame viimase omaalgatuslike raportite laineni. Nüüd aga läheme edasi hääletustega seitseteist, kaheksateist on ümber vahetatud, sellepärast et me teame, et osad liikmed on juba kohal hääletamiseks. ma tahaksin kinni pidada ka meie antud lubadustest, mitte teid siit ära ajada, aga niisiis äh, hakkame nüüd hääletama ja hääletame proua McIntyre äh, raportit VKE-de rahastamisvõimaluste parandamine. Äh, tuletan meelde, et tegemist on arvamusega ja on mõeldud see majandus- ja rahanduskomisjoni jaoks. härra Ori, te soovisite sõna? köszönöm, elnök asszony, némileg ügyendi jellegű a, a fő megszólalásom. suur aitäh, lugupeetud esimees. mul on üks küsimus. mind eile ei olnud siin ja ma sõna ei võtnud ja ei protestinud, aga eh, te olete päevakorda muutnud ja ma olen täielikus segaduses, need kolleegid ei tulnud kohale, aga hoolimata muudatustest ikkagi hääletamine on viibinud kakskümmend minutit, jällegi see vähendab meie aega ja vähem jääb aega neile, kes pärast hääletust hakkavad sõna võtma. ja ma paluksin, et päevakorda enam ei muudetaks. kui muudatused on aga sisse viidud, siis palun pidagem ajast ka kinni head kolleegid, teie märkus äh, on minu jaoks oluline, sellepärast et mina viisin sellise tava siin komisjonis sisse. peab ju ütlema, et minu eelkäijate ajal sellist äh, tava ei olnud. minu jaoks on see väga oluline ja ma ütlen, et eile me pidime tõesti päevakorda muutma tänaseks, aga teid kõiki teavitati sellest ka e-kirja teel vastavalt äh, kõikide parlamendikomisjonide tavadele ma usun, et äh, kõik liikmed või vähemalt nende assistendid olid äh, teadlikud sellest, et päevakorda muudeti vastavalt sellele, kuidas eile asjad arenesid. ja kolmandaks tahaksin ära märkida, et algses päevakorras juba oli ette nähtud, et hääletus leiab aset kümme viisteist. me muutsime tõepoolest päevakorda, aga me ei, ei äh, muutnud meie teekaarti. kui me poleks proua Hirši punkti praegu võtnud ette, siis me oleksime hääletanud kell kümme. ma arvan, et see ka ei oleks olnud eriti äh, meeldiv liikmete jaoks. ma oleksin pidanud töö peatama veerand tunniks, selleks, et täita aega siis Äh, meie töö ja hääletuse vahele. seega tegin ettepaneku, et me võtaksime ette järgmise päevakorrapunkti, et mitte rohkem venitada ja ma näen, et need kolleegid, kes jõudsid kohale kümme viisteist, ka mõistsid, et äh, sõnavõtjate tõttu äh, natukene viibis hääletus. nüüd aga teeksin ettepaneku, et läheksime edasi hääletamisega ja lõige üks muudatus üks proua Zuberilt. raportöör on vastu, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. pärast lõiget üks, muudatusettepanek kaks proua Skrzyslevskalt, kes on poolt? vastu, erapooletud vastu võetud, pärast lõiget üks endiselt muudatusettepanek kolm Paul Murphy't äh, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. jällegi pärast lõiget üks muudatusettepanek number neli proovis Kristlevskalt poolt, vastu, erapooletud. heaks kiidetud, pärast lõiget kaks äh, muudamalt autorilt poolt, vastu er..., tulemus ei ole selge, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, pärast lõiget kaks endiselt muudatusettepanek samalt isikult poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, lõige kolm, kompromiss neli, mille on esitanud neli fraktsiooni poolt, vastu, erapooletud. ja muudatus, kompromiss, muudatus A on heaks kiidetud, kompromiss B poolt, vastu, erapooletud. heaks kiidetud, pärast lõiget kolm, muudatusettepanek kakskümmend, Paul Morfitt, raportöör on vastu, poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime kaheteistkümnendat muudatusettepanekut, minul hääletuskaarti kaasas ei ole, nagu ikka. kas keegi hääletab vastu, ei, teil on jah hääletuskaart. no ootame siis alors euh, tout le monde a pu voter le kas kõik said hääletada, hääletus on sellega lõppenud. seitseteist poolt, kakskümmend üks vastu, nii et tõepoolest tagasi lükatud. pärast lõiget kolm, kolmteist muudatusettepanek langeb ära. lõige neli, kompromiss C, mille on esitanud neli fraktsiooni poolt, vastu, erapooletud. kompromiss C on heaks kiidetud nüüd pärast lõiget neli muudatusettepanek üheksateist Philippe Boulani poolt, poolt, vastu, erapooletud. üheksateist on heaks kiidetud, lõige viis muudatusettepanek kakskümmend proua Jaslovjetskalt. poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, pärast lõiget viis kakskümmend üks Paul Murphy'lt poolt, vastu, erapooletud selgelt tagasi lükatud. lõige viis, pärast lõiget viis, muudatusettepanek kakskümmend kaks, proua Morin Chartier'lt suulise muudatusettepanekuga raportöörilt, mille eesmärgiks on maha tõmmata sõna legal. kas keegi on suulise muudatusettepaneku vastu? ei ole, sellisel juhul läheb muudatusettepanek kakskümmend kaks muudatustega hääletuse poolt, vastu erapooletud heaks kiidetud, pärast viiendat lõiget muudatusettepanek kakskümmend 20 neli Ines Zuberi muudatusettepanek, unustasin, vabandust, kahekümne kolmanda härra Pupakise muudatusettepaneku. härra Pupakis kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, muudatusettepanek kakskümmend neli proua Zuberilt poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. pärast lõiget viis, kakskümmend viis proua Silvana Raptilt poolt, vastu erapooletud heaks kiidetud, kakskümmend kuus Elizabeth Morin Chartier poolt vastu. tulemus ei ole selge, poolt, vastu, erapooletud, kontrollime kahekümne kuuendat. kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. seitseteist poolt, kakskümmend kaks vastu kakskümmend kaks vastu, kakskümmend üks ei ole heaks kiidetud. pärast lõiget viis, kakskümmend seitse rapti poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud. kakskümmend kaheksa Morin Chartier poolt, vastu erapooletud. Kontro-, kontrollime kahekümne kaheksandat. Vote est ouvert, tout le monde a pu voter. kõik on hääletanud veel mõned. hääletus on lõppenud. kakskümmend poolt, neliteist vastu, kolm erapooletut, kakskümmend kaheksa on heaks kiidetud. kakskümmend üheksa Silvana Rapti poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud. lõige kuus, kolmkümmend Suuber poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. lõige kolmkümmend üks Philippe Benjonilt poolt, vastu erapooletud heaks kiidetud, pärast lõiget kuus kolmkümmend kaks samalt autorilt poolt, vastu erapooletud äh, heaks kiidetud, pärast lõiget kuus kolmkümmend kolm Zuber, eraldi hääletus äh, sooviga, osade kaupa hääletuse sooviga, nii et kogu tekst ilma sõnadeta and other protection factors, äh, kes on esimese osa poolt, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, teine osa langeb ära, nüüd lõige seitse kolmkümmend neli Philippe Nion poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kolmkümmend viis, keeleline muudatus, ei ole vaja hääletada, nüüd lõige seitse, kompromiss D neljalt fraktsioonilt poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. pärast lõiget seitse, kolmkümmend seitse, äh, kolmkümmend üheksa vabandust ära Pupakiselt äh, suulise muudatusettepanekuga autorilt, äh, mille eesmärgiks on tõmmata maha sõna taks kas on keegi selle vastu, ei ole, seega läheb muudatus äh, hääletusele, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, pärast lõiget seitse nelikümmend. samad tingimused siin, sama hääletus poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. lõige kaheksa, kompromiss E neljalt fraktsioonilt poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud pärast lõiget kaheksa nelikümmend kolm Philippe Nion poolt, vastu. kontrollime üle, neljakümne kolmandat hääletus on alanud. kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. kakskümmend kaks poolt, viisteist vastu, selgelt heaks kiidetud ja nüüd nelikümmend neli on keeleline, see muudatus, seda ei hääleta, hääletame kogu eh, teksti elektrooniliselt. hääletus on alanud Tout le monde a pu voter, le vote est... hääletus on lõppenud. kolmkümmend viis poolt, mitte keegi ei ole vastu, kaks erapooletut. me õnnitleme raportööri, kes eh, suutis läbi suruda oma viis kompromissi. Euh, niisiis. nüüd me lõpetasime kaheksateistkümnenda päevakorrapunktiga ja punkt seitseteist nüüd ja sõna on jällegi proua McIntyre ja tema tutvustab oma uut arvamuse projekti, mis on mõeldud keskkonnakomisjonile, kus raportööriks on härra Toomas Ulmer Rahvaparteist. tegemist on arvamusega, mis puudutab direktiivi eelnõu mis puudutab äh, põhilisi ohutusnorme kaitseks ioniseeriva kiirgusega kokkupuutest tulenevate ohtude eest. raporti osas äh, teeme me koostööd ja vastavalt artiklile kolmkümmend üks Euratomi kokkuleppest enne kui me edastame oma et-, enne kui komisjon edastab äh, oma ettepaneku kahe tuhande seitsmendast aastast, äh, pidi kahekümne teise veebruari äh, sotsiaal- ja majanduskomisjoni arvamuse ära ootama ning komisjoni lõplik seisukoht kiideti heaks kolmekümne esimesel mail eelmi-, sellel aastal, kaks tuhat kaksteist siis. sõna saab raportöör ja tema tutvustab meile oma arvamuse projekti, mis praegu eh, sisaldab kahteteist muudatusettepanekut. ning eh, osad neist on ka meie eksklusiivses pädevuses, palun. suur aitäh, proua esinaine. me teame kõik, et kokkupuude kiirgusega võib olla väga ohtlik. ma alustan uuesti. suur aitäh, vabandust aga nagu ma ütlesin, meile kõigile on teada, et ioniseeriva kiirgusega kokkupuude võib olla väga ohtlik tervisele ja äh, seadused, mis on reguleerinud äh, ioniseerivat kiirgust töökohal, on olemas olnud juba viiekümne kaheksandast aastast alates see direktiivi eelnõu, millega me praegu tegeleme, koondaks ühte viis olemasolevat sellesisulist direktiivi. samuti on kaasatud ka looduslik kiirgus, mis on samamoodi ohtlik nagu ka tehiskiirgus ja üldiselt olen ma väga toetav komisjoni ettepanekute osas, minu arvates on väga oluline see, et meil oleks ühtne lähenemine. samuti on väga tähtis see, et meie lähenemine oleks siis ohupõhine ja tugineks viimasele teadusinfole. ma tean ka juba peetud arutelude põhjal, et et äh, alati toodetakse uusi tekste, äh, mis osaliselt äh, on siis rahvusvaheline radioloogilise kiirguse komisjon ja ähm, lisaks sellele tekib veel ka teine tekst enne käesoleva äh, Eh, eesistumisperioodi lõppu. ettepanek on tehtud kahe tuhande üheteistkümnenda aasta septembris ja ma soovin veel läbi vaadata ka teised ettepanekud, enne kui muudatusettepanekute tähtaeg eh, langeb ja need puudutavad minu eh, siis arvamust, esialgset arvamust. meie siis tegevusaeg on olnud väga lühikene, me oleme teadnud, millistes valdkondades meil on olnud ainupädevus või osaline pädevus või pole olnud mitte mingisugust pädevust ja arvamuse koostamine on olnud ähm, väga rangetes ajaraamides, sellepärast on see olnud väga raske, aga ECONi komisjon on oma tegevuse ajakava pikendanud, ehm, sellepärast meil tegelikult polekski olnud tarvis kiirustada, aga me tegime seda, aga nüüd on paika pandud uus muudatusettepanekute tähtpäev, mis on kümnes jaanuar ja sellepärast ehm, ma loodan, et ehm, nii variraportöörid teevad muudatusettepanekuid ja sama kavatsen teha ka mina, aitäh! Vielen Dank, dann hat das Wort der Kollege Serkas suur aitäh, härra Serkas! Sí, señora presidenta, muchas gracias. En nombre de la colega Juta Est-. aitäh, proua esinaine, aitäh äh,. Äh, mul on mõned kommentaarid, mida ma teen äh, Ute Esse nimel, keda praegu, keda praegu siin ei ole. kõigepealt õnnitleksin muidugi raportööri äh, tehtud töö eest ja loomulikult kuulab ta ka teiste arvamusi. ta on ähm, tõstatanud artiklis neli küsimuse, mis on kõigi meie südametele väga lähedal. see puudutab äh, arstiteaduse üliõpilasi haiglates ja see on äh, väga oluline tõstatatud küsimus, aga selle raportiga on seotud ka mõned probleemid. sellepärast, et proua McIntyre ähm, soovib äh, sisse seada teatud piiranguid inni äh, meisterrühmadele, kes ähm, tegutsevad selles valdkonnas, mis on äh, murettekitav, sest miinimumnõuded on ju seotud inimeste tervisenõuetega. ja kui võrrelda mõju inimelule ja äh, siis ei ole võimalik siin kõrvutada äh, siis nii-öelda äh, kulutusi ja kasu ja mm, seda, kuidas see mõjutab inimesi tervikuna, ühiskonna tervist, see on sageli, on tegemist selliste haigustega, Eh, mida on võimalik vältida, eh, ilma et nende tervist kasutada saaks. kõige kallim on üleüldse mitte tegeleda mingisuguse kaitsega ja me ei saa seetõttu nõustuda ühegi muudatusettepanekaga, mis eh, siis maksumuse tõttu ei muuda kaitsemeetmeid kohustuslikuks. ja kindlasti mõned ettevõtted sellisel juhul ka kaitsemeetmetest äh, loobuvad, aga meil on tarvis äh, korralikke standardeid äh, tervishoiunõuetele töökohtades ja see peaks puudutama ka siis iseenda tööandjaid või ka siis väljastpoolt konkreetset asutust tulevat tööand-, töö, töövõtjaid. meil on vaja head tasakaalu ja sotsiaaldemokraadid ei eh, nõustu kindlasti ettepanekuga, mm, kus eh, siis eh, seatakse kuidagi ohtu inimeste tervis. on selliseid teemasid, kus ei saa minna kompromissidele. järgmine kõneleja, palun. jah, aitäh. väga kiiresti on siin tulnud selle raporti äh, küsimuste osas tegutseda. esiteks eh, tahaksin öelda seda, et eh, me ei teadnud, et eh, eelnevas kehtivas seadusandluses oleks olnud mingisuguseid puudujääke, aga samas tunnistame seda, et aeg-ajalt on võimalik igasugused seadused, peaks nad üle vaatama. ja Ühendkuningriigis on meil väga häid tulemusi saavad kasutatud ioniseeriva kiirguse ohutuse tagamisel. minu naine töötab nimelt äh, radioloogina ja sellepärast olen ma väga hästi kursis sellega, mida nad peavad tegema. et neil on ähm, ka selliseid intsidente olnud, äh, kus nad puutuvad kokku väga-väga väikeste kiirguskogustega, aga igal juhul äh, kõik see salvestatakse ja seal on kindlad reeglid paika pandud. mis puudutab lisasid, siis lisades on õiged numbrilised näitajad kirjas, aga ma kavatsen ka professionaalsetelt nõu küsida, enne kui ma oma muudatusettepanekutega välja tulen ja ma nõustun täielikult härra Serkasega, siin ei saa üleüldse maksumusega osas ehm, raha vaadata ja kui eh, raha osas eh, eh, vaadata, siis võib-olla ainult ühel päeval saaks siis kaitsta kiirguse eest. aga absoluut, absolutist ei saa muidugi ka olla, see ei ole ka äh, praktiline, et kui ei oleks üleüldse mingisuguseid ähm, tervisekaitsemeetmeid või teenuseid. sellepärast meie nägemus peaks olema pragmaatiline ja praktiline ja me peaksime mm, siis ähm, nagu äh, nagu üldiste ohutusmeetmete ähm, sissejuhatamise eest võitlema. Äh, suur tänu ja nüüd saab sõna komisjoni esindaja Äh, proua Augustin Nanson. jaa, minu nimi on Augustin Janson, mina olen ähm, siis äh, energeetika peadirektoraadist, kiirgusosakonnast ja räägin sellel teemal. komisjon on äh, seisukohal, et siin on saavutatud õig-, õige tasakaal ühest küljest paindlikkuse ja teiseks siis äh, nõuete proportsionaalsuse vahel selles direktiivis. mis puudutab äh, ähm, siis aluslepinguid, siis alates viiekümne üheksandast aastast on Euroopa Liidus juba kehtinud üldised nõuded ja komisjonil ei ole ka probleeme tekkinud muude ettepanekutega, millega Äh, raportöör välja tuleb, äh, välja arvatud üks moment, see puudutab silmaläätse ja selle ioniseeriva kiirgusele äh, siis kokkupuudet. siin tuleks arvetada uutemate teaduse mm, uuringute tulemustega, ehk see puudutab muudatusettepanekuid kuus ja seitse. ja nüüd annan sõna tagasi jällegi proua McIntyre'le, raportöörile aitäh! ma tervitan juba kõlanud kommentaare. ma olen väga hea meelega nõus läbi vaatama viimased eh, teadusuuringute tulemused, samuti nõustun sellega, mida ütles komisjon eh, ja mida ütles härra Benjan. ehk siis viimased eh, teadussaavutused peavad olema äh, Äh, kaasatud, ma hea meelega teen seda. ma olen ka väga nõus sellega, et äh, lähenemine peab olema pragmaatiline ja praktiline, ma olen tänulik, et härra Sarkas äh, mind selles osas toetas. ja ma sooviksin teid rahustada selles osas, et ma ei taha mitte mingil juhul vähendada töötajate kaitset. ma pigem proovin tagada seda, et Äh, äh, inimesed ei äh, oleks sunnitud raha raiskama nendes kohtades, kus see ei too mingit kasu kaasa. ehk siis kas on vaja keskset andmebaasi siis ioniseeriva kiirguse mõjule igale indiveedile Eh, iga inimesel peaks olema enda logiraamat eh, eh, ja tal peaks endal olema teada, millist kiirgust ta on saanud. ja keskse andmebaasi olemasolu ei aita seda konkreetset inimest. ja see keskne andmebaas tooks kaasa teatud kulud ja see ei kaitseks otseselt töötajat ja need on sedasorti asjad ja sedasorti kulud, mida mina tahaksin elimineerida. aga veel kord kinnitan härra Serkas, see on tõesti minu nägemuses väga oluline, et töötajad oleksid töökohas korralikult kaitstud. McIntyre. suur tänu, proua McIntyre. ja Äh, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on äh, siis kümnendal jaanuaril kell kaksteist ja kahekümne esimesel jaanuaril äh, siis kompromissettepanekute läbivaatamine ja kahekümnendal märtsil siis toimub hääletamine. ja nüüd meie järgmine päevakorrapunkt, mis on esialgses päevakorras punkt viis ja see puudutab elektromagnetvälju ja annan sõna raportöörile proua Morin Chantierile. suur aitäh, lugupeetud äh, esimees, ma tahaksin meelde tuletada esmalt, et pidime juba veerand tundi tagasi selle teema juurde tulema nii et ma ei tea, kas meile piisavalt aega jääb, aga teema on väga oluline ja puudutab töötajate tervist. ma usun, et meie oma komisjonis ei saa eirata niivõrd olulisi küsimusi, ehk siis paistab, kuidas meie arutelu kulgeb edasi. minu poolt koostatava raporti üle. mis puudutab elektromagnetväljasiid siis äh, siin raportis äh, on küsimuse all see, et me tahame kaitsta töötajate tervist. probleemiks on see, et praegu vaadatakse läbi kahe tuhande neljanda aasta direktiivi, mis puudutab elektromagnetväljade all olevate töötajate tervist ning kahe tuhande neljanda aasta direktiiv puudutab samuti äh, ei, äh, ei kehtiks siis, kui ei viidaks läbi täpseid magnetuuringuid. selline asi oleks täiesti katastroofiline ning praegu tekib küsimus, kuidas üldse selline asi mm, läbi läks. tuletaksin veel meelde teist asja äh, nõukogu ja komisjon siin on parlamenti toetanud kuni kolmekümne esimese ning äh, me jätkame tööd kuni kolmekümne esimese oktoobrini kaks tuhat kolmteist ja kehteks, äh, kohaldame siis äh, alates, äh, vabandust, ülevõtmistähtaeg on kolmkümmend üks oktoober kaks tuhat kolmteist, seega on tegemist kiireloomulise küsimusega läbirääkimistes tekkis probleeme, seda seetõttu, et ühest küljest nõukogu ei nõustunud komisjoni poolt välja pakutud tekstiga ja teiseks äh, vahelduvad eesistujad käsitlesid seda küsimust erinevalt ning seega oli vaja kogu analüüs jällegi koondada lisaks sellele oli vaja ka aega, sellepärast et fraktsioonide seisukohad olid samuti erinevad ning äh, seega oli vaja meil natukene ühtlustada oma seisukohti. väga palju muudatusettepanekuid on tehtud äh, kakssada kolmkümmend kolm alguses ning lisaks veel kuusteist äh, lisamuudatusettepanekut, kui me uuesti tegime võimalikuks neid esitada ning lõpuks äh, tänu variraportööridega koostööle, tahaksin tänada siin Silvana Rapit äh, sotsialistidest demokraatidest, proua Mariann Arkinit äh, liberaalidest demokraatidest, Karima Deliidel rohelistest, äh, proua McIntyre'd ning härra Tussast kuuest. tänu neile oleme me nüüd jõudnud nii kaugele, et meil on kakskümmend neli kompromissmuudatusettepanekut ja see tundub äh, minu meelest olevat oluline edusamm. ma tahaksin teile tutvustada neid kompromissmuudatusettepanekuid. Need äh, me valmistasime ette elektromagnetväljade äh, töörühmas, kus korraldati ka kuulamisi, osales professor Tšokola ja samuti tehti tööd ka Strasbourgi haiglas äh, vastavas osakonnas äh, juba koha peal ning ma tahaksin tänada kõiki selle äh, koostöö eest Strasbourgi haiglast eelmisel nädalal tehtud töö puhul. tahaksin veel täpsustada, enne kui kompromisside juurde läheme, et IGNIRP andmed jäid sisse, sellepärast et seeläbi me väldime andmete ebaühtlast päevakajastamist ja siin me kasutame siis rahvusvaheliselt tunnustatud väärtusi ning see on väga oluline Euroopa Liidu konkurentsivõime jaoks. meil on vaja just selliseid rahvusvaheliselt kehtivaid väärtusi. kompromiss A selleks, et direktiivi iga viie aasta pärast läbi vaadataks, peab direktiiv äh, põhinema ainult äh, teaduslikel andmetel ja me palume siin, et komisjon jätkaks teadusuuringutega äh, ja palume samuti, et antaks välja uue ettepanekuga pikaajalise mõju kohta, niipea kui teaduslikud andmed seda tõestavad. variraportööride vahel on kokkulepe välja arvatud sõnale biofüüsiline kompromissis A. ja ma paluksin Karima Deliid, kes selle mõiste sisse viis, sõna võtta ja selgitada seda punkti roheliste nimel. kompromiss B. siin on ümber sõnastatud äh, üks osa vältimaks eh, igasuguseid tagasilööke töötajate tervise kaitsmisel. me tahtsime, et siia jääks sisse sõna inglisekeelne sõna must ehk siis eh, see peab olema siduv lõige ning ALDE, sotsialistid, demokraadid, rohelised eh, ja ka teiste fraktsioonide variraportid nõustusid sellega. kompromiss C Äh, tegemist on äh, korrektsema tekstiga, siin on äh, hõivatud võimalikult palju kokkupuutejuhte vastavalt siis roheliste teli ettepanekule. ja jällegi siin viis fraktsiooni omavahel nõus. kompromiss tee uus muudatusettepanek. keeleline parandus on samuti siin sisse viidud, ma tahaksin tänada Mariann Harkinit, kes selle paranduse tegi. Eh, fraktsioonid olid nõus, jällegi needsamad, kes ennistki. kompromiss E. siin viidatakse eh, neile normidele, mida ennist viitasin, selleks, et tugevdada meie konkurentsivõimet. sellepärast, et eh, me tahame ülemaailmset harmoneeritust seda toetavad viis fraktsiooni, Rahvapartei, CAD, ALDE, Rohelised. F kompromiss, siin räägitakse eh, elektromagnetväljade eh, kvantifitseerimisest. neli variraportööri, viis, vabandust eh, on oma nõusoleku andnud. kompromiss G, tegemist on uue muudatusega. siin tugevdatakse kaasotsustuses parlamendi rolli ja jällegi viis fraktsiooni on nõus kompromiss H, see puudutab võrdlustabeleid, mille abil on võimalik siis täpselt äh, teada, kuidas ülevõtmine läheb. viis fraktsiooni toetavad seda. see puudutab erandeid. ning see võimaldab äh, siis analüüsida magnetresonants äh, tomograafiaga. kompromiss J, siin me räägime pikaajalistest äh, mõjudest. Äh, praegu teaduslikke andmeid ei ole selle kohta. neli fraktsiooni toetavad seda Rahvapartei Äh, ALDE, CR ja siis demokraadid, KLM. siin arvestatakse selle infoga, mis me saime äh, professor äh, Tšokolaat pärast tema kuulamist. pärast siis kuulamist ning siin räägitakse sellest, kas biofüüsilisi äh, täpsustusi tuleb äh, äh, täpselt tuleb sisse viia või mitte, Karima Telli siis võtab selle kohta sõna. kompromiss N. see põhineb ligikaudu kolmekümnel muudatusel. ja siin on jällegi sisse võetud Karima Telli muudatusettepanekud nõukogus olevat kokkuleppe selle lõike osas, välja arvatud siis äh, britid ja sakslased ei ole sellega nõus. samamoodi on äh, saja kuueteistkümnendasse muudatusettepanekusse lisa tehtud, täpsustatakse äh, lapseootel naiste olukorda, mida tuleb ka, millega tuleb samuti arvestada selliste riskide puhul. neli fraktsiooni saavad nõustuda sellega selle kompromissiga N, kompromiss O. minu raportiga äh, arvestatakse siin äh, Rahvapartei Sotsiaalsdemokraadi ALDE rohelised nõustuvad sellega, kompromiss B siin räägitakse liikmesriikide tavade ja õigusega arvestamisest, Rahvapartei, Sotsialistid, Demokraatid, Rohelised ja ECR. no on nõus sellega. Q siin on tegemist muudatusettepanek sada viiskümmend kaheksa, sada viiskümmend üheksa kolleegidelt Essayalt ja Delilt ning tõenäoliselt viis fraktsiooni toetavad kompromissi Q, Rahvapartei, Sotsiaaldemokraadid, ALDE, Rohelised ning äh, konservatiivid. kompromiss R. siin me räägime asjakohastest normidest ning äh, needsamad viis fraktsiooni siis toetavad seda. kompromiss S ja jällegi viis fraktsiooni on äh, seda toetanud ja sotsialistid demokraadid alguses selle välja pakkusid ja siin on juttu siis praktilisest juhisest, äh, mis tuleb edastada ka parlamendile vastavalt äh, delegeeritud õigusaktide põhimõttele. samuti me nõuame eriaruannet komisjonilt direktiivi tõhususe kohta mille tulemuseks peab siis olema elektromagnetväljade mõju vähenemine ning viie aasta pärast, pärast direktiivi jõustumist äh, me tahame seda raportit, me tahame tõesti, et see aruanne oleks äh, asjakohane ja annaks ülevaate direktiivi ellurakendamisest. neli fraktsiooni toetavad seda, Rahvapartei, ALDE, Rohelised ning ECR mis puudutab lisasid, UV kaksik VX, MFT normid ning äh, Tsukala kuulamine, siin on uus kompromissettepanek X, muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa, kolmkümmend üheksa, vabandust, puudutab siis IK-NIRP äh, äh, norme ning lisa neli seda enam ei äh, oleks, siis sellepärast, et ta on eelnevates lisades juba üle võetud. viis fraktsiooni, Rahvapartei, Sotsialistid, Demokraadid, ALDE, Rohelised, ECR toetavad seda ettepanekut. ma tahaksin veel välja tuua, kuivõrd äh, suur töö on ära tehtud ka fraktsioonide vahel ja kuivõrd variraportöörid on äh, panustanud. ma olen alati valmis veel ka edasisteks läbirääkimisteks, äh, olen valmis teiega kontakte jätkama ning äh, me tahame võimalikult ausalt ja õiglaselt kajastada kõiki arutelusid kompromisside üle. Silvana Raabdi ja siis Mariann Harkin. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, το θέμα αυτό, το εργαζόμαστε πάνω, αυτό, πάνω σε αυτό το θέμα. Me oleme selle teema kallal juba üsna pikalt töötanud ja ma tahaksin eraldi veel kord tänada proua Marin Chartier, sellepärast et eh, tal oli väga raske ülesanne täita ja mm, on fakt, et ta eh, jah, vabandust, ma alustan veel kord Äh, mu algus oli küll päris hea, aga ma pean selle alguse ükskord veel tegema. ehk siis alustan proua Marin Chartier tänamisest, pole kahtlustki äh, et kõik variraportöörid on olnud äh, väga rahul tema tegevusega, aga tema põhiraportöörina on ikkagi väga tugeva struktuuri alla ehitanud skeleti kui eh, te soovite nii seda eh, nimetada. meie oleme nii-öelda lihtsalt liha peale tekitanud eh, sellele teemale, sellepärast et ülesanne on ikkagi küllaltki keeruline. ja mis puudutab kompromisse, siis minu mulje on see, et meie ees on tulevane meedik, kes võitleb ohutuse eest. me alustasime hoopis teistmoodi lähenemisega, äh, aga eesmärgid on ju ikkagi samad ja me, üldmulje on see, et me üksteisele pidevalt lähenemine ja ähm, me oleme neid teemasid kõiki põhjalikult arutanud, sellepärast me ka siin oleme. meile, sotsiaaldemokraatidele on kõige olulisem äh, pikaajaline mm, siis mõju hindamine, elektromagnetväljade eh, mõju hindamine töötajate tervisele ja meil ei ole paraku veel piisavalt uuringuid selles osas, milline see ka pikaajaline on, aga me peame kindlasti olukorda jälgima. meie nägemuses peavad ka teadusuuringud sellel teemal jätkuma ka meie arvates peaks iga viie aasta tagant selle küsimuse juurde tagasi pöörduma ja vaatame üle, kas on uusi teadusuuringute tulemusi selle teema kohta. ja samuti peaks tervisemõjude direktiivi uuesti läbi vaatama. meil on kaitseks olemas hea põhialus äh, Äh, see on direktiiv kaheksakümne üheksandast aastast ja me oleme nõus ka praeguste eranditega. see puudutab teatud sõjalisi operatsioone ja ka tuleviku kaitse teemasid ning vahendite ja seadmete turvalise kasutamise teemasid. üks teema, mida me praegu tahaksime ka arutada, on eh, siis kokkupuute eh, ühesõnaga piirväärtusi ja tegevusväärtusi. kui me selle teema tulevikku vaatleme oma fraktsiooni seisukoha pealt, siis eh, ma loodan, et et eh, lähitulevikus tõesti me saame eh, ka kokkuleppele kõigi aspektide osas, me ei taha enam pikemalt ka rääkida, eesmärgiks on eh, see teema läbi töötada parlamendis nii, et me suudaksime jõuda kokkuleppele nõukoguga. ja et me saaksime lõpule viia töö, mis on kasulik kõigile, loomulikult on Magnet resonantstomograafia patsientidele vajalik, aga töötajad peavad olema kaitstud. nii et eh, tänan veel kord proua Marine Chartier ja me oleme ju siin selleks, et teha koostööd. Madame Marianne. hästi, proua Marianne Harkin ja siis proua Mäkitäie. Thank you very much. suur aitäh ja kõigepealt tahaksin tänada raportööri tema väga põhjaliku raporti eest, põhjaliku raporti eest, et ja selle eest, et ta oli nõus äh, tähelepanelikult ära keerama äh, kõiki variraportööre. minu esimene kommentaar puudutab muudatusettepanekuid A ja H, et ta on äh, Eh, meid ära kuulanud eh, ja proua Rapti ütles, et see, temal on ka veel mõned teemad, mida ta sooviks selgitada. meie arvamus on igatahes see, et eh, see, et kompromissi lisati see moment, et kompro-, komisjon ja liikmesriigid peavad pikaajalise mõju osas suurendama teadusuuringute hulka äh, Eh, kuidas see mõjutab, magnetresonantskiirgus eh, mõjutab töötajaid, see on minu arvates väga proportsionaalne ja mõistlik lähenemine. ja on oluline see, et eh, me tugineksime teadusuuringutele ja et me saaksime neid arvestada oma teksti koostamisel, samuti raportöör rääkis äh, ka füüsikalistest äh, mõjuritest. Äh, ma ei tea, kas äh, me oleme päris nõus nende sõnade kustutamisega, sellepärast et praegune tekst ütleb isegi laiemalt seda, et praegused meetmed peavad kaasama kõiki otseseid ja kaudseid füüsilisi mõjureid ja ähm, see muudatus tugevdab veelgi teksti ja tugevdab ka töötajate kaitset. Ähm, samuti arvan ma, et ettevaatusabinõud sisaldavad kompromissettepanekus B ehk siis on olemas minimaalsed nõuded ja samas ütleme me see, et et äh, liikmesriikidel on õigus veelgi soodsamaid äh, äh, sätteid vastu võtta. kompromissis G me ütleme ka seda, et komisjon peab tegema koostööd nõustamiskomisjoniga, mis tegeleb töötervishoiu küsimustega. mul on raportöörile küsimus kompromiss kuu osas. vaadake palun seda, et ähm, seal on küll tehtud ettepanek uue teksti osas, aga mu küsimus raportöörile on see, et äh, kui nõustutakse uue tekstiga, äh, selle tekstiga, mis äh, nii praegu on li-, lisatud, et ja kui on tuvastatud siis teatud kiirguse piirmäär, siis peab äh, tööandja vastavalt eh, seadusandlusel võtma tarvitusele meetmed eh, siis olukorra väljaselgitamiseks. meie nägemus on lihtsalt see, et eh, meditsiinilise toetuse kulude katjaks oleks tööandja äh, ja et selline meditsiiniline läbivaatus toimub äh, töö ajal. juhul, kui see ei sobi töötajale, siis äh, võib-olla selle teema osas peaksime midagi veel täpsemalt äh, läbi rääkima, aga see peaks minema suhteliselt lihtsalt. ja veel kord ütlen ma, et need, kes muretsevad töötajate tervise pärast, seal on kompromissmuudatus ähm, M et tööandjal on kohustus ja ta peab minimeerima siis elektromagnetväljast võimalikke tekkivaid äh, ohte. lõpetuseks ütlen, et tegemist on olulise raportiga, magnetresonantskiirgus ei ole mitte ainult äh, meditsiinis kasutusel, vaid ka äh, siis ähm, keevitusel, siis tehniliste lahenduste saamisel ja minu arvates on andmed, mis me oleme siia kokku saanud, vägagi olulised ja nõukoguga peaksime me ka saavutama kokkuleppe. veel kord suur tänu konstruktiivse koostöö eest äh, kõigiga um,. Madame McIntyre. proua McIntyre. Thank you um.... suur tänu ma tahaksin tõepoolest tänada Elizabethi äh, proua raportööri kogu oma töö ja panuse eest ja ma arvan, et järk-järguliselt äh, jõuame me üksteisele lähemale ja jõuame ka hea lahenduseni. nii et äh, suur tänu talle selle eest. samuti toetan ma kõike äh, põhimõtteliselt, mida ta teeb. Mm, see valdkond, mis meile muret valmistas, oli nii nagu teistelegi just pikaajalised tervisemõjud ja ma arvan, et ühest küljest ma arvan, me kindlasti ei tohiks tuleviku uurimis äh, tulemusi juba ennatlikult siin hukka mõista, sellepärast et äh, pikaajaliste mõjude osas äh, teaduslikud uuringud äh, tekivad, tulemused tekivad aeg-ajalt uuesti, aga me neid tulemusi praegu ei tea nagu öeldud, kõik muudatusettepanekud ning ka kompromissid liiguvad üksteise suunas ja ma olen väga tänulik proua Chartier'le tehtud töö eest um,. Merci, bon, moi je me suis jamais mêlée de ce dossier, j'ai fait confiance à tout le monde. jah, eh, aitäh, ma siin usaldan teid, eh, aga kuna kätte on jõudnud lõpusirge, siis mulle valmistab natukene muret eh, see, milline dünaamika on tekkimas. küsimuseks on see, et kuidas siis arvestada arengutega teaduses ja sellega, kuidas see võib mõjutada patsiente, töötajaid, ka seadmeid. ma saan aru, et see, mis nüüd on tehtud, võimaldab kasutada ühest küljest delegeeri-, delegeeritud õigusakte, eks see, mida oleks või muudetakse äh, seda tahetakse ülevaadet selle kohta, mida delegeeritud õigusaktide muuta saab ning ka siis raportit direktiivi elu rakendamise kohta. ma tahan, et seeläbi oleks meil lõpuks ikkagi direktiiv, mis võimaldaks kaasata kõik arengud teadus- ja arengu, arendustegevuses, puudutagu see siis uusi materjale näiteks, sellepärast et alati võib ju tekkida oht et äh, meile öelda, spetsialistid ütlevad, et neid norme mina enam ei rakenda, sellepärast et meie masinad on nüüd palju turvalisemad. nii et äh, siin oleks vaja võib-olla sellega arvestada. ma arvan, et me peame tagama, et see, mis me nüüd üritame katta äh, seeläbi, et meil on dele-, delegeeritud õigusaktid, et me tahame direktiivi pikaajaliste mõjude kohta ja nii edasi, et me kõik ikkagi kataksime, kui ma näen, kuivõrd suured olid meie raskused äh, kas või selle kokkuleppeni jõudmisega, siis ma tahaksin, et kõike lihtsalt ei külmutataks või muudetaks steriilseks, sellepärast et seda ei oleks võimalik enam ellu rakendada, kuna teadus lihtsalt areneb edasi. härra Silva, teie hommikupoolik tundub olevat jällegi ja siis proua raportöör, palun. Äh, <clears throat> äh, merci. suur aitäh, lugupeetud esimees praegu ja võttes arvesse, et äh, viimased äh, muudatusettepanekud äh, alles praegu tulid välja, ütleksin, et me peame need kõigepealt läbi vaatama. ma saan nõustuda õnnitlustega proua äh, raportöörile. töö on veel käimas ja loodetavasti jõutakse lõpule sellega ka ning et kompromissideni jõutakse ka tähtaja raames. mul on siiski väikseid reservatsioone osade muudatusettepanekute osas, äh, mida plaanitakse teha ning mis puudutavad äh, kohustust komisjonile et äh, direktiivi ettepanekuga välja tulla vastavalt teaduste tulemustele. tahaksin meelde tuletada, et see direktiiv kiidetakse heaks vastavalt artikli sada viiskümmend kolm. eesmärgiks on sisse viia kohustused liikmesriikidele. direktiiv tuleb üle võtta liikmesriikide õigusesse ning direktiiv, mis koostatakse vastavalt artikli sada viiskümmend kolm, ei toeta ka kaasa kohustusi komisjonile. komisjonil on oma omaalgatusõigus ja kui viiakse läbi teadusprojekte liikmesriikides, siis ma usun, et jah, väga hea, seda võiksin ka mainida, aga komisjonil ei peaks kohustusi olema, võib-olla ka äh, on muid dokumente, kus võiks selliseid asju kirja panna nagu arvamused või midagi muud sarnast. igastahes siin on meil reservatsioone, aga kindlasti avaneb meil veel võimalus seda ka detailsemalt arutada tulevikus, aitäh. jah, esimehena ma pean ütlema, et ma ei saa mitte vastu panna teie ettepanekule eh, lugu pidada teie omaalgatusmonopolist. ma usun, et eh, täna hommikupoolikul natukene varem me seda juba arutasime. ja meie oleme tõesti need, kes eh, soovivad kõige enam, et komisjon kasutaks ja lausa kuritarvitaks seda õigust aga kahjuks paraku vahel tekib mulje, et siin komisjoni pädevus olevates valdkondades mitte küll voliniku tõttu, vaid muude asjaolude tõttu kolleegiumis, et seda äh, pädevust ei kasutata piisava isuga, äh, võttes arvesse olukorda sotsiaalvaldkonnas Euroopa Liidus mis puudutab aga omaalgatusõigust ning artiklit sada viiskümmend kolm ja nendevahelist suhet äh, toimimislepingust, siis mm, õnneks ei ole tegemist mitte esimese korraga, kus taoline olukord tekib. ma ei tahaks sundida teid nüüd äh, läbi lugema kõiki Euroopa Parlamendi poolt heaks äh, kiidetud äh, dokumente, mis on läbi vaadatud ka õigustalituse poolt ja kus taolised sätted sees on, aga ma usun, et neid on piisavalt palju, et me võiksime ka käesoleval juhul leida õige sõnastuse, mis peaks kinni komisjoni ja omaalgatusõigusest ning ka õiguskorrast. raportöör. ma võtan teadmiseks kõikide kolleegide variraportööride märkused, mis tehti fraktsioonide nimel. tahaksin ütelda ka et kuna Karima Delit, kes täna sinna viibida ei saa, et pärast pikka arutelu raport, variraportööride vahel mõiste, mõiste biofüüsika üle tundub, et Karima Deli roheliste nimel oleks valmis eh, mõistetes täpsustama seda, et terminid, erinevalt ehm, neist viimastest aruteludest, mis aset leidsid, ma arvan, et me peame selle uuesti üle kordama. ütlema seda ka ALDE partneritele, kes väga palju just arutasid seda küsimust proua Raptile vastuseks ja iga viieaastase läbivaatamise kohta. seda me arutasime. Äh, kallis Silvana väga pikalt ja eriti just viimasel koosolekul, kus osalesid variraportöörid. meile tundus, et see võiks, kui me sellise sätte sisse paneme, see võiks tegelikult äh, vastupidiselt mitte teenida töötajate äh, tervise kaitsmisega seotud huvisid. kui me räägime, et on tekkinud, kui tekib potentsiaalne oht, aga me peame ikkagi ootama viis aastat, Äh, ja kui me ei saa siis tegutseda, siis ma kardan, et mitte keegi meist ei saaks äh, hea südametunnistusega jääda. see on ka põhjuseks, miks me eelistasime äh, pigem reaktiivset lähenemist, mitte ka sellist viieaastast tähtaega, mille tõttu jääksid suured tühimikud ning me kaitseks töötajate tervist, kes puutuvad kokku elektromagnetväljadega ma tahtsin selle veel kord üle täpsustada, sellepärast et me tõesti väga pikalt seda küsimust arutasime ja pikalt selle probleemi üle mõtlesime. tegime seda ekspertidega, tegime seda praktikutega, patsientidega ning erinevate fraktsioonidega ja jõudsime siis lõpuks selle seisukohani, mida ma tahtsin üle täpsustada aususe mõttes biofüüsika, sellest äh, tahaksin rääkida veel Mariann Harkiniga eraldi, võttes arvesse seda, kuidas roheliste seisukohad on arenenud. suur aitäh proua McIntyre'le selle eest, et te usaldate minu tööd. lugupeetud äh, esimees, äh, muidugi ma võtsin kuulda ka teie märkust. me korraldasime äärmiselt tähtsa kohtumise ning äh, seal õnnestus meil palju asju ära täpsustada. ja see toimus siis Strasbourgi RMT üksuse spetsialistidega, nad on tunnustatud rahvusvahelisel tasandil ning äh, muuhulgas Natalja Krispek, meie kolleeg, ka osales seal ja teisedki kolleegid, kes siin komisjonis ei istu, kes äh, viibisid kohal. ma usun, et see oli täpselt Äh, see, milles meie töö mõte seisnebki. nimelt me tahame, et ühest küljest oleks tagatud äh, et oleks tagatud tasakaal ühest küljest kasu, RMT seadmete kasutamise puhul, kuid teisalt tuleb tagada ka töötajate tervisekaitse. me ise ka vaatasime, mis tingimustes see töötajate kaitse toimub. praegu see tekst, mis äh, ma olen välja töötanud ja need kompromissid, mis on esitatud, arvestavad taolise topelttasakaaluga ning see mingil juhul ei mõjuta tulevasi arenguid äh, näiteks materjalide kasutuses. sest et äh, põhimõtteliselt ju alati liigutakse alati selles suunas, et võimalikult vähe oleks magnetvälju läbi uuringute analüüside üritatakse praegu igal viisil vähendada elektromagnetväljade mõju. praegune sõnastus arvestab just nimelt kõige sellega, mis te ütlesite. aga meil on vaja ja siinkohal vastan samuti komisjoni märkusele. meil on vaja seda, et komisjon kääriks käised üles ning äh, lubaks, nagu me nõuame, iga viie aasta tagant vaadata läbi, kuivõrd tõhusalt on liikmesriikides direktiiv ellu rakendatud. meil on vaja jätkutööd, me ei saa endale lubada seda, et ühest küljest äh, me küll jälgime seda, kuidas äh, rakendus toimub, aga meil on vaja seega ühest küljest äh, vaadata, kuidas ellu rakendatakse direktiivi, aga teisalt on vaja ka, et me hoiaksime pilku peal teaduslikul arengul. nii et meil, meie hoone põhineb neil kahel äh, alustalal ja me teame, et äh, siin on vaja veel nõukoguga äh, pidada arutelusid, me peame väga kindlameelsed nende arutelude raames olema, me oleme selleks valmis fraktsioonide seisukohtade kokkuviimine, mis alguses olid niivõrd erinevad, mis aga nüüd on konsensuslikud siin, see ei olnud miski, millele võis juba algusest peale kindel olla. aga viis fraktsiooni, kõik need fraktsioonid, kes saavad nõustuda kompromissidega, kui see näitab seda, et me tahame kahte asja, me tahame alati arvestada võimalike mõjudega äh, pikas perspektiivis ning eh, teisalt jällegi tahame ka, et komisjon iga viie aasta tagant eh, vaataks, kuidas eh, ellurakendamine aset leiab, aitäh. jah, ma tahaksin kuritarvitada võib-olla esimehe kohta siin, aga tahaksin esitada veel ühe küsimuse. minu mure töötajate osas jah, ma sain aru, et see on kaetud. näiteks kui mingil hetkel leitakse, et on äh, teisesed mõjud ja nii edasi, see on ette nähtud. aga teiseks ohuks võiks olla jällegi see, et tööstus mingil hetkel leiutab vägagi tõhusa masina, ja elektromagnetvälja mõju on palju väiksem selle tulemusena ja siis öeldakse meile korraga, et aga seda direktiivi enam vaja ei lähegi ja viskame selle prügikasti. jah, esmalt me ei räägi siin äh, radioaktiivsusest, eri, elektromagnetväljad just nimelt võimaldavad mitte kasutada radioaktiivsust, elektromagnetväljad on pa-, palju vähem kahjulikud, praegu ei ole ühtegi tõendit nende kahjulikkuse kohta. ja mis puudutab direktiivi püsimajäämist, eh, seoses sellega, et tulevikus võivad edusammud teaduses aset leida ei ole midagi, mis võimaldaks praegu seda direktiivi eirata. tegemist on rahvusvaheliste normidega ja nii ehk nii igasuguste seadmete puhul tuleb neist eh, rahvusvahelistest eh, standarditest ka kinni pidada, mis on ära toodud lisades. lugupeetud esimees, olgugi, et töö oli väga keerukas, ei olnud keerukas fraktsioonide vahel, sellepärast et väga palju oli head tahet kõikide osalejate poolt palju keerukam oli aga nõukoguga neid asju arutada. seda seetõttu, et lisad just nimelt selles küsimuses, mida te mainisite, lisadele äh, pöörati väga suurt tähelepanu. nõukogu eesistuja äh, tihtilugu alustas lisadega, aga tihtilugu jälle tekstiga, nii et äh, Äh, selline segiläbi töö käis, aga loodetavasti me jõuame tulemuseni, mis äh, oleks äh, kasulik töötajatele, kasuks Euroopa Liidu konkurentsivõimele, töötajate tervisele, nagu ma ütlesin ennist, ning ka patsientidele niisiis tahaksin tõesti kogu südamest tänada kõiki variraportööre erinevatest fraktsioonidest, kuid samuti meie komisjoni sekretäriaati mis äh, oli alati valmis meid abistama ja tahaksin eraldi veel tänada härra Erbioni komisjonist, kes äh, meid pikalt äh, on abistanud juba kuid selle teemaga tegelemisel, aitäh! suurepärane. nüüd siis pärast seda rikkalikku arutelu kuuendal detsembril tuleme selle juurde tagasi ja seejärel algavad suured läbirääkimised, aga ma sain aru, et võib-olla need on natukene vähem keerulised kui meie viimane päevakorrapunkt, mis meil täna on veel arutada. olgugi, et ka siin asjad äh, järk-järgult edasi liiguvad, sellepärast et meil on kuueteistkümnes päevakorrapunkt ja proua Morin Chartier, ma annan teile uuesti sõna selleks, et te annaksite meile ülevaate läbirääkimiste kulgemisest nõukoguga Äh, triloogi raames komisjoni tähelepaneliku silma all ja mis puudutavad Euroopa Liidu Sotsiaalfondi. proua raportöör, palun. Äh, merci, madame la president. suur aitäh. mis ma ikka ütlen nende läbirääkimiste kohta nõukoguga? nagu te ütlesite, läbirääkimised on äärmiselt keerukad triloogi raames Euroopa Sotsiaalfondi üle. komisjon triloogis mängib, komisjon mängib triloogis tasakaalustavat rolli. ja tema roll on positiivne võrreldes äh, nõukoguga, sest et nõukogu ei ole jõudnud nii kaugele, et neil oleks äh, mandaat läbirääkimisteks ja ta venitab paljude asjadega. esmalt oli meil vaja jõuda kokkuleppele töömeetodis. jumal tänatud, meie tugevaks küljeks ja meil neid tugevaid külgi on ka siin triloogis, on hääletus, mis leidis aset tööhõivekomisjonis parlamendi jaoks andis see vägagi mm, tugeva mandaadi läbirääkimisteks. teiseks, meie tugevaks küljeks on äh, fraktsioonide raportööride poolne panus. meil on äärmiselt äh, äärmiselt motiveeritud raportöörid, äh, kes on väga pädevad ja kes tunnevad seda küsimust läbi ja lõhki ning kes osalevad äh, koos minuga läbirääkimistel ja on äärmiselt otsusekindlad. meie tugevaks küljeks on samuti meie sekretäriaat ja ma tahaksin äh, Sabina Manianat ja Moina Andrea Nellit ja meil on ka õigustalitus praegu on käimas juba viies triloogide voor ja ja me oleme seda teinud mitme eesistuja all. Manuela Kelek on komisjonipoolne esindaja me teeme tööd temaatiliste plokkide põhjal ja võtame läbi artiklid ükshaaval. ühe teise järel. meil on väga keerukaid äh, probleeme ja on vaja väga põhjalikult argumenteerida ja isegi puudutab see tõesti iseenesestmõistetavaid küsimusi, näiteks kas või sihtgrupp, ka siin me pidime väga äh, väga otsusekindlad olema. nimelt, et meil peab see sihtgrupp alles jääma ning äh, milline ta on. samuti noored need, kes äh, lõpetavad koolid ilma kvalifikatsioonita. me pidime ja peab ütlema, et me ei ole veel kogu tööga lõpule jõudnud, asjad ei ole muutunud stabiilseks. Need samad probleemid ikka ja jälle kerkivad üles triloogi raames. nimelt tuleb alati teha uus sõnastuslik ettepanek, mis võiks äh, konsensuseni viia, ehk siis jääb mulje, et meie oleme seal kohal oma sõnastusega ja äh, peame välja tulema argumentidega nõukogu asemel, sellepärast et neil mandaati ei ole ja see võiks viia uue sõnastuseni, see on väga aeglane, liiga aeglane. ja kõigele lisaks ei ole meil ka sellist äh, läbirääkimisliidest nii-öelda, mis võimaldaks meil edasi liikuda ja pean ütlema, et mul on väikeseid kahtlusi hakanud tekkima, olles osalenud mitmel triloogil üksteise järel. aitäh, mõned võidud me siiski oleme saavutanud. ja näiteks eh, programmeerimise osas Eh, mida tuleb eh, Regionaalasjade Komisjonis arutada, aga see olukord, mida te kirjeldasite, on tõesti selline olukord, eh, mis tekib väga paljude triloogide raames, kus tegelikult me näeme küll, et see, et nõukogu ei reageeri meie tööle, tähendab seda, et nii kaua, kui eelarve küsimused lahendatud ei ole, ei taheta ka õigusloomeliste aluste osas kiirelt edasi liikuda. suur aitäh ülevaate eest, ma ei tea, kas kolleegid soovivad kommenta-, kommenteerida. võttes, võttes arvesse, kui palju kolleege siin on veel kohal, kolleegid Guerrero Salam sõna ei soovi võtta, sellega oleme töö lõpetanud, täname tõlke ning me vabastame teid täna varem ja siis kuuendal detsembril kell üheksa jätkame väga pingelise koosolekuga.